Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez prendre place, nous allons... tere pärastlõunat, lugupeetud daamid ja härrad, alustame oma koosolekuga. Bien, merci, chers collègues, nous allons euh, débuter par... Euh... suur tänu, kallid kolleegid. me alustame kahe oma töötoaga. räägime olukorrast Mägi-Karabahhias. tegemist on väga pingeid tekitava küsimusega. palun võtke nüüd istet ja olge kus, sest äh, me oleme niigi ajakavast juba maas, nii et peame nüüd käituma korralikult. palun vaikust. nagu öeldud, oleme niigi juba ajast maha jäänud. olukord Mägi-Karabahhias on plahvatusohtlik. see valmistab muret väga paljudele Euroopa Parlamendi saadikutele. nüüd just juunikuus oli meil jällegi rünnakuid, ähm, kus oli ka surnuid. Te kõik teate seda problemaatikat ja Minski rühmitus üritab leida mingit äh, lahendust äh, sellele probleemile, vähemalt sellist, äh, millega ka siis kõik suudaksid leppida, samal ajal aga edusammud on olnud väga väikesed. me oleme juba mitmeid kordi avaldanud äh, muret mõlema poole sõnaavalduste pärast ja ka sõjaliste provokatsioonide pärast, mida on olnud mõlemal poolel. ja need on tõesti väga suureks ohuks äh, kogu regioonile. meil tuleb nüüd kõigepealt äh, vaadata, milline on praegu asjade seis see ei tähenda seda, et me praegusel hetkel hakkaksime asendama neid diplomaatilisi püüdlusi, mida on tehtud praeguses külmutatud konfliktis, vaid me pigem üritame saada võimalikult objektiivse pildi olukorrast. me oleme täna oma seminarile kuul-, kutsunud siia väga palju erinevaid inimesi, Tracy Germany King's College'ist, Londonist, Adam Eberhardi ehm, Ida-uuringute keskusest Poolast, Tõnis samuti, kes on Linksi tegevdirektor ja ka Philippe Lefour, kes on Euroopa Liidu eriesindaja Taga-Kaukaasias ja Gruusia kriisiküsimustes. meil on siin kohal ka Aseri delegatsioon, me tervitame neid siin Euroopa Liidu Aserbaidžaani delegatsioon äh, ka pärast meie tänast kuulamist äh, jätkab oma tööd. meil on siin ka terve rida vaatlejaid. meil on siin arvukalt vaatlejaid, kes väga täpselt äh, ka olukorda koha peal on jälginud ja nad saavad sõna pärast meie külalisi. kõigepealt aga annaksin sõna meie külalistele. ma palun, et te oma sõnavõttudes piirduksite kaheteistkümne kuni viieteistkümne minutiga selleks, et meil oleks võimalik hiljem ka arutelu pidada. kõigepealt proua Tšöman. Thank you and good afternoon. I've been off... aitäh, tere pärastlõunat, mul paluti teha lühike sissejuhatus julgeoleku olukorrast Mägi-Karabahhias ning lahendamata konfliktist Armeenia, Aserbaidžaani vahel ähm, nende, selles piirkonnas. see on ajalooliselt tähtis piirkond nii armeenlastele kui aserbaidžaanlastele ma ei tahaks minna ajaloo üksikasjadesse ega poliitika üksikasjadesse ühelgi poole peal. kahekümnendatel äh, Stalini poolt tehtud öö, äh, otsus tekitas väga palju konflikte, et see läheb Aserbaidžaani alla, mitte Armeenia alla, see tõsitas väga-väga tõsiseid konflikte, mis öö, äh, tekitas vägivaldseid akte kaheksakümnendate lõpus ja täismahulise konflikti üheksakümmend kaks kuni üheksakümmend neli. tuhanded said surma ja oluline osa sellest territooriumist jäi Aserbaidžaani kontrolli alt välja. kuigi sellest on kaks aastakümmet, kui kirjutati alla relvarahu ning vahe, kuid vahepealne olukord ei ole teinud ei rahu, toonud ei rahu ega stabiilsust. ja see konflikt ei ole kindlasti mitte külmutatud võitlemine on lõppenud, kuid äh, põhikonfliktid on lahendamata ning on täiesti oht, et uuesti puhkevad äh, konfliktid. on mõlemad pooled valmis minema täis, täiemahulisele äh, sõjale, niinimetatud snaiprisõda on praegu käinud niinimetatud konfliktijooni, joone peal rahvusvaheliste suhete teoreetikud räägitavad, räägivad julgeolekudilemmast ning äh, eelarvamuste ja eksieelarvamuste äh, lahknemisest. siin on pidevalt äh, toimunud tulevahetused, kontakt joonel erinevate väeosade vahel, mis seal on ning loomulikult on inimesi ka sea-, selles näimpruses surma saanud Äh, on süüdistusi ja äh, süüdistatakse üksteist vägivallas, äh, relvarahu rikkumises, seda on rah-, raske tõestada, sellepärast et rahvusvaheline järel- äh,, rahvusvahelised vaatlejad tähendab tegelikult vaid kuut vaatlejat kogu selles piirkonnas ning objektiivset arvamust saada on keeruline. murettekitav on see, et tulevahetused olid, piirdusid enne väga konkreetsete piirkondadega ning äh, nüüd see, on see laienenud väga laiale piirkonnale ja selle kuu alguses on arengud kiirenenud. Armeenia sõdurid, äh, neid tappesid Aserbaidžaani, äh, Aserbaidžaani sõdurid tapsid Armeenia sõdureid mitte konfliktijoonel, vaid paarkümmend kilomeetrit põhja pool piiri ligidal ning need äh, rünnakud äh, langesid kokku Hillary Clintoni visiidiga seal piirkonnas. vägivalla eskaleerumine kontaktjoonel, sellega on käi-, käinud kaasas äh, kõva kaitsekulutuste kasv mõlemas riigis, nii Aserbaidžaanis kui Armeenias. ning on räägitud murelikult võidurelvastumisest mõlemad riigid kulutavad märkimisväärse osa SKT-st kaitsekulustele, kulutustele ning mõlemad on märkimisväärselt suurendanud oma kaitsekulutusi. ja hiljuti Armeenia parlament hääletas selle poolt, et suurendada selle aasta eelarvet kuue protsendi võrra äh, möödunud aasta kaitse-eelarvega võrreldes. mis puudutab relvajõude, siis olen pannud siia ka tabeli VTS, eh, VIS-i poolt, te näete, Aserbaidžaani ehm, relvajõud on peaaegu kaks korda suuremad kui Armeenia omad, aga Armeenia eh, saab kasu tihedatest sidemetest Venemaaga ja siin on ka detaile nende riikide seostest omavahel, kes siin piirkonnas on. Venemaa on Armeenia kõige tugevam toetaja Äh, Järevanil on tihedad sidemed Moskvaga, Moskvaga, sest ta on haavatavas positsioonis kahe riigi vahel, kes on tema suhtes vaenulikud ühest küljest siis Türgi ja ikka rohkem ja rohkem ka Aserbaidžan teise koha pealt. Venemaa on Armeenia põhiline äh, kaubanduspartner, äh, tarnides energiat, sõjalist varustust ning on võtmetähtsusega majanduspartner ja majandusinvestor selles riigis ning on strateegiline partnerlus, mida uuendati ka kaks aastat tagasi, aastal kaks tuhat kümme. ning Vene sõjaline kohalolek Armeenias on umbes kolmsada tuhat sõdurit. ning riik, riigi jaoks on see põhiline eh, siis eh, riikliku julgeoleku komponent, seda rõhutatakse ka nende kaitsestrateegias. Armeenial on ka pingelised suhted äh, äh, Armeenial on suhted ka Iraaniga, sest see on ainukene äh, uks äh, muidu suletud piiride suhtes ähm,. kahtlane on ka Armeenia kollektiivkaitseleppes, kus äh, ta- äh,, tagatakse liikmete vastastikune sõjaline toetus, kui kedagi neist rünnatakse aga viimastel aastatel on tehtud äh, selliseid avaldusi, mille tulemusena muutuks see kaitse ebatõenäoliseks, sest kui äh, rünnak toimuks, ja see loomulikult on, kui taoline rünnak toimub, siis äh, seda ei nähta rünnakuna Armeenia vastu Armeenia territooriumil. kui me vaatame Aserbaidžaani partnereid, siis välispoliitika mõjutab seda konflikti väga jõuliselt. tema tiheli, tihedad äh, sidemed Türgiga põhinevad etnilistel ja keelelistel ähm, sidemetel, nende kahe vahel on tihedad majandussidemed ja ka tugev äh, sõjaline ähm, side. kaks aastat tagasi, augustis kaks tuhat kümme, sõlmis Aserbaidžaan strateegilise äh, partnerluse ja vastastiku, vastastikuse abi kokkulepe Türgiga, mille puhul äh, vastastikku pakutakse sõjalist abi, kui ühte-kahest rünnatakse. ehk siis võimaldatakse sõjalist koostööd, relvade tarnet ning äh, abi võimalikeks ühisoperatsioonideks selles piirkonnas tulevikus. riik on loonud ka kõrgetasemelise sõjalise koostöönõukogu, mis peaks soodustama koostööd poliitilisel tasandil. mis puudutavad, ähm, mis puudutab strateegilisi allianse äh, Türgi, Aserbaidžaan ja Armeenia, Venemaa, kuigi nad toetavad nende riikide julgeolekut, siis nad tugevdavad samavõrd ka vastastikku kahtlustamist ja usaldamatust ning komplitseerivad arusaamist sellest, mis siin toimub, eh, takistades läbirääkimiste kui olukorra lahendamist. Venemaa seisukoht selle konflikti suhtes, mida nad kordasid möödunud kuul, on see, nemad jäävad kolme põhimõtte juurde ehk piita-, peetakse kinni territoriaalsest terviklikkusest, eh, vägivalla lõpetamine ja jõu mittekasutamine. Eh, nemad öö, säilitavad suhtelise tasakaalu mul paluti vaadelda ka seda, milline on, milline on tõenäosus, et eh, see konflikt võib levida. lisaks sellele, et siin on loomulikult eh, julgeoleku küsimus, kui see konflikt uueneb, aga siin tuleb arvestada ka majanduslikke aspekte tänu sellele, et see regioon on põhiline äh, transpordiala äh, erinevatele energiakanna äh,, energiakandjatele, naftale ja gaasile äh, üle Kaspia meri äh,, mere kaudu ja kuni äh, kuni tõ-, kuigi tõenäoliselt äh, juht, äh, torujuhtmeid ei rünnata, aga igasugune äh, rahutus selles piirkonnas mõjutab toornafta hinda ja see tõenäoliselt ähm, võib toornafta hind tõusta, nagu me ajaloost oleme seda näinud. augustis kaks tuhat kaheksa hinnanguliselt läks maksma rohkem kui miljard äh, USA dollareid äh, Gruusia jaoks ja see ei võta arvesse kaudseid ähm, kahjusid, äh, kuivõrd langes selle piirkonna usaldusväärsus investeeringute sihtmaana. ehk igasugune konflikti uuenemise väljavaade avaldab äh, tõsist negatiivset majandusmõju sellele piirkonnale ja laiemas mõttes ka energiajulgeolekule. kõige hullem stsenaarium on see, et kui rünnatakse torujuhtmeid, äh, küll aga ma arvan, et nad on suhteliselt vastupidavad, nad on harjunud äh, riskiga ja harjunud maailmaga, kus risk on igapäevane argument Äh, jõudemonstratsioonid ja sõnavõtud muudavad olukorra ohtlikumaks, volatiilsemaks, on oht, et juhuslikult laieneb konflikt, nagu ma ütlesin, ma ei arva, et kumbki pool tahaks hirmsasti täiemahulisele sõjale, sõja peale minna, kuid põhiline oht on selline hammas hamba, silm, äh, silm silma, hammas hamba vastu suhtumisele ja snaipri sõnadele ja see, et me istume siin ja räägime sellest, näitab, et on olemas tõsine huvi leida lahendus läbirääkimiste kaudu sellele konfliktile, aitäh! Merci beaucoup. Je passe la parole euh, à monsieur Eberhard. suur tänu ja anname sõna järgmisele kõnelejale, härra Eberhardile. Good afternoon, ladies and gentlemen. tere päevast, daamid ja härrad, suur tänu selle kutse eest osalema väga päevakohasel seminaril. väga päevakohane tõepoolest sellepärast, et minu ettekande peamine sõnum on väga pessimistlik. me oleme olnud tunnistajaks üha kasvavatele pingetele kontaktjoonel, mis tuleneb äh, nii Aserbaidžaani kui As-, Armeenia äh, üha tugevnevast sõjalisest äh, ettevalmistusest ja avalikkuse arvamusest. see, et Karabahhi kriisis mingile kokkuleppele jõutakse rahumeelselt, on üsna väikese tõenäosusega kui praegune dünaamika jätkub, siis äh, sõjaline konflikt ilmselt äh, jätkub mõne aasta pärast, aga ei ole väldi-, välistatud ka, et äh, tekib juhuslikult sõda juba varem. alustame nüüd algusest. kas Karabahh on oluline? kuigi vaidlusel ei ole mingit majanduslikku potentsiaali, sest selles piirkonnas ei ole loodusressursse ega ei ole see strateegiliselt oluline, on tegemist siiski sümboolselt ja ajalooliselt väga olulise piirkonna, piirkonnaga. Karabahhi regiooni mm, peavad nii Aserbaidžaan kui Armeenia oma riikluse hälliks ning Eh, konflikt eh, hõlmab väga erinevaid aspekte. kui me võtame Aserbaidžaani ja nendepoolsed meeleolud, siis ei saa unustada, et eh, sõjas kaotas Aserbaidžaan kuusteist protsenti oma territooriumist ja aserbaidžaanlaste jaoks on see märk riigi nõrkusest. ja nad usuvad, et see riigi nõrkus on nüüd minevik. ja teiseks, Aserbaidžaani valitsus kasutab äh, Karabahhi konflikti äh, rahvusliku konsolideerumise ettekäändeks. Äh, üheksakümne teisel aastal sünniti põgenema paljud Aserbaidžaani kodanikud ja eh, paljud nendest tapeti armeenlaste poolt. Eh, Baku tänavatel on ka sellekohased monumendid. samuti tuleb arvestada eh, sisepagulastega. Karabahhist on paljud inimesed pidanud põgenema ja nad moodustavad kaheksa protsenti Aserbaidžaani elanikkonnast Eh, pagulased on aga eh, isoleeritud ühiskonnast ja eh, see on tegelikult Aserbaidžaani valitsuse teadlik poliitika, sest see aitab neil näidata, et kui pagulaste olukord ei lahene, siis on tarvis teistsugust lahendust konfliktile. kui me vaatame asja Armeenia poolt, siis Nende jaoks oli tegemist võiduka sõjaga, see on nende jaoks riikliku uhkuse äh, allikas ja näitab Armeenia riigi tugevust. teatud määral aitab see armeenlastel üle saada tugeva, tugeva ohvri mentaliteedist, mis äh, tekkis kahekümnenda sajandi jooksul, aga armeenlaste jaoks kuigi Armeenia on Türgi ja Aserbaidžaani vahel, on nende jaoks äärmiselt oluline hoida Mägi-Karabahh kontrolli all, kui et otsida kompromissi naabritega. viimased kakskümmend aastat on Armeenia olnud eh, regionaalses nii-öelda poolisolatsioonis. Jerevani bussipeatuses võib näha pilte, kus on Armeenia kaart ja sinna on lisatud eh, Mägi-Karabahhi regiooni piirid. see on väga tavapärane pilt, mis näitab seda, kui olulist rolli Karabahhi küsimus Armeenias mängib. aga me ei tohi unustada keerukaid suhteid Armeenia ja Karabahhi vahel samuti. Äh, Armeenia ametlikud suhted on äh, üsna tagasihoidlikud. Armeenia ei ole tunnustanud Karabahhi sõltumatust, äh, samas Armeenia esindab Karabahhi rahuprotsessis praktikas Karabahhi eksisteerimine on võimalik üksnes tänu äh, Äh, Armeenia poliitilisele, sõjalisele, majanduslikule toetusele, on olemas sotsiaalsed äh, sidemed, kodanikel on Armeenia passid, aga ei saa öelda, et Karabahhi valitsus peaks täitma kõiki Jerevanis tehtavaid otsuseid seda mitte. Armeenia valitsev eliit on samuti pärit Karabahhist, näiteks praegune president. Armeenia presidendi kohalolek sõjalisel paraadil Karabahhis vaid kuu aega tagasi oli väga sümboolne märk sellest. ja kakskümmend aastat tagasi võeti La Sochi linn. millised on kahe poole praegused positsioonid? Aserbaidžaan leiab, et äh, vaidlusalust äh, territooriumide kontroll tuleb taastada, ja inimesed ootavad, samas armeenlased peavad äh, konflikti juba lahendatuks ja neil ei ole mingit kavatsust äh, otsida kompromissi aserbaidžaanlastega. ja armeenlaste me ei tohi unustada ka äärmuslikku Armeenia diasporaad, kes on eh, Türgi vastane ja samas eh, elades Armeeniast väljaspool, ei pea nad maksma nii-öelda Armeenia poolisolatsiooni eh, tagajärjel tekkivat hinda. võimude tasakaal on järjest nihkumas Aserbaidžaani eksporditulust üheksakümmend protsenti on nafta ja Aserbaidžaan on võimeline suurendama oma sõjalisi kulutusi oluliselt ja on seda ka teinud. Euroopa Liidu ja Türgi ja Venemaa jaoks Aserbaidžaani strateegiline roll samuti kasvab Aserbaidžaani sõjaline eelarve ületas kolm miljardit dollarit kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, võrreldes saja kolmekümne miljoni dollariga kahe tuhande kolmandal aastal. sõjalised kulutused Aserbaidžaanis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal saavad väidetavalt olema neli koma neli miljardit dollarit. sõjalisi kulutusi on muidugi raske objektiivselt mõõta, sest need on jagatud riigieelarve erinevate osade vahel, aga me peame siiski rõhutama, et Aserbaidžaani sõjalised kulutused täna kokku on suurem kui kogu Armeenia riigieelarve. Armeen-, see on kümme korda suurem Armeenia sõjalistest kulutustest ja kaheksa korda suurem Armeenia ja Karabahhi sõjalistest kulutustest kokku. Aserbaidžaani peamine relvatarnija on Iisrael ja juba sel aastal teatati ühe koma kuue miljardi dollarilisest äh, relvalepingust. see moodustab olulise elemendi äh, ja mõjutab kohapealset olukorda. siin on näha tsitaat Sipri aastaraamatust, kus on öeldud, et äh, Aserbaidžaani äh, sõjaliste äh, kulutuste reaalkasv oli kõige suurem maailmas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kaheksakümmend üheksa protsenti. nii et ühelt poolt Aserbaidžaan tunneb ennast järjest võimu kamana, samas ei käi sellega kaasas eh, läbirääkimiste areng Karabahhi teemal. Eh, poliitiline eliit tunneb ennast üha frustreeritumalt ja eh, selle tulemusel on kasvanud militaristlik propaganda. on üha laiem lünk ootuste ja reaalsuse vahel ja Aserbaidžaani avalikkus ootab üha rohkem sõda ja see omakorda avaldab survet valitsusele. valitsus on justkui äh, omaenda avaliku arvamuse pantvang ja see avalik arvamus on kujunenud valitsuse enda retoorika tulemusel. samas äh, viib see, samas on näha ka teatud äh, ärkamismeeleolusid Armeenias pinged järjest kasvavad ja armeenlased on üha vastumeelsemalt meelestatud igasuguste järeleandmiste tegemisele Aserbaidžaanile. ma mainisin, et Aserbaidžaan tunneb ennast väga võimukalt ja siin on üks tsitaat president Alijevilt, kes on selgelt rõhutanud, et Aserbaidžaani kannatus ei ole piiramatu ning öelnud, et Aserbaidžaan on valmis võtma Karabahhi tagasi jõuga, kui tarvis. see tsitaat on kahe tuhande seitsmendast aastast. Aserbaidžaani retoorika küll vähenes kahe tuhande kaheksanda aasta augusti sõda, aga nüüd on uuesti kasvanud varasemale tasemele. oluline mm, äh, sõnum selles presidendi tsitaadis on, et Aserbaidžaan on valmis seda tegema, jõuliselt olukorda lahendama. aga kas Aserbaidžaan on tõeliselt valmis? armeenlased on domineeriv pool Karabahhi konfliktis, kontrollivad vaidlusaluseid territooriumi ja Armeenial on samuti väga tugevad sõjalised jõud ja ei ole päris kindel, kas praegu Aserbaidžaan on valmis äh, äh, otseseks äh, sõjaliseks konfliktiks, aga kui nad saavad Iisraelilt relvi juurde ja arendavad oma sõjaväge edasi, siis kindlasti muutub ka nende sõjaline suutlikkus. Armeenial on aga ka Venemaa poliitiline toetus Venemaa jaoks on Karabah väga võimas vahend suhetes äh, Armeeniaga, aga ka Aserbaidžaaniga. Äh, president Medvedev on äh, öelnud, et Venemaa peab aidata positiivselt lahendada konflikti, aga mingit edu või tulemusi nendel sõnadel pole olnud Venemaa ilmselt ei aktsepteeri ühepoolseid muutusi konfliktis, aga üha kasvavad pinged võivad äh, Venemaale teatud mõttes äh, hoopis kasulikud olla. Äh, Aserbaidžaani stabiilsus on aga rangelt seotud tema nafta ekspordivõimalustega. kui rünnatakse naftajuhtmeid või naftaterminale, eh, siis eh, võib tekitada väga suurt ebastabiilsust eh, Baku-Tbilisi, Baku, Novorossijski ja, ja teised naftajuhtmed näiteks on väga haavatavad. ja kokkuvõttes pingetöö kasvavad ja Aserbaidžaani viimase aja tegevusi võib pidada sõjaks ettevalmistuseks. ja on äh, ilmselge surve äh, Karabahhi teemat päevakorras äh, hoida. samas ma arvan, et Aserbaidžaani poliitilisele eliidile on sõda ohtlik lahendus. esiteks on ebatõenäoline, et äh, Venemaa jääks sõbralikult neutraalseks sõja korral Aserbaidžaani suhtes. ja äh, president Alijev äh, ilmselt ei riskiks konfliktile minna, kui ta ei ole tulemuses kindel. aga konflikt järjest kasvab, millised on väljavaated, ma arvan, et rahumeelse lahenduse potentsiaal on nullilähedane ja Aserbaidžaani valmisolek eh, suuremaks sõjaliseks sekkumiseks kasvab lähiaastatel. ning eh, eh, olukord regioonis üldisemalt on muutumas pingelisemaks, eriti Iraaniga seoses. ja ei ole ka välistatud, et mingi juhuslik Äh, sündmus äh, vallandab sõja. seega, kui praegu on tarvis rahvusvahelise üldsuse kaasamist, kui me tahame vältida, et äh, lähiajal tekiks sõda. suur tänu ja härra Sammut, palun. suur tänu, härra esimees, ma teen hästi lühidalt ja räägin sellest, millist rolli võiks Euroopa Liit mängida äh, selles konfliktis ja selle konflikti lahendamisel. aga kõigepealt räägiksin natukene taustast. on väga tähtis äh, mõelda selle peale, et äh, kuigi nüüd Mägi-Karabahhi konflikt on kestnud juba üle kahekümne viie aasta, siis tema loomus on muutunud alguses oli tegemist etnilise konfliktiga Nõukogude Liidu äärealal kaheksakümnendate aasta lõpus, nüüd on tegemist kahe sõltumatu riigiga, Armeenia, Aserbaidžaan ja need inimesed, kes elavad äh, ajalooliselt Mägi-Karabahhis. nagu juba mainiti, see regioon on äh, väga suure strateegilise tähtsusega, seal on, äh, selle kaudu transporditakse energiat äh, Euroopasse, see, seda, see on väga tähtis ka Türgile, Iraanile ja Venemaale. ta on majandusliku tähtsusega ka kogu piirkonna jaoks. probleemi keskmeks on praegu julgeoleku küsimus, rahvastikujulgeolek konfliktipiirkonnas ja ko konflikti lahendamine peab sellega arvestama. see puudutab ka Armeenia ja Aserbaidžaani julgeolekut ja tegelikult ka väljaspool olevate riikide julgeolekut. kui Mägi-Karabahhi äh, konflikt uuesti lahvatab, siis on sellel palju rohkem ohvreid kui üheksakümnendatel aastatel, nagu öeldud, äh, seal on väga palju relvi ja nii Aserbaidžaan kui ka Armeenia on praegu palju rohkem ette valmistunud sõjaks, kui nad olid kakskümmend aastat tagasi. kõik äh, need elemendid pluss see plahvatusohtlik olukord näitavad, et et see sündmus või, et see regioon võib kontrolli alt väljuda. ka sõda sealses piirkonnas ohustaks Euroopa Liidu huvisid, sellepärast et sellega ei oleks, see mõjutaks Euroopa Liidu varustamist energiaga ja konfliktil oleksid mõjud Euroopa Liidule, millele me ei suudaks praegusel hetkel vastata ja oht muutub veelgi suuremaks, kui kaasatakse ka kolmandad pooled. seepärast on see Euroopa Liidu huvides, et konflikt lahendatakse võimalikult kiiresti. on saanud täiesti selgeks, et tegemist et ei ole meie jaoks rahuldav see, kui me lihtsalt külmutame konflikti, sellepärast et see kül-, konflikt ei ole külmutatud, inimesed surevad seal igal päeval ja konflikti oht on olemas mõlemal poolel. ja julgeoleku puudumine on praeguse olukorra muutunud täiesti ebastabiilseks. Euroopa Liit peab sellepärast, peab väga kindla käega reageerima ja välja töötama pikaajalise lahenduse see ei tähenda, et Euroopa Liit peaks asendama või olema osa nendest äh, vahenditest, mis üheksakümnendatel aastatel äh, käiku võeti nagu OECD, vaid Euroopa Liit peab äh, rohkem tingimustega arvestama ja pärast kahtekümmend aastat või oleks täiesti mõistlik ka strateegia üle vaadata on terve rida viise, kuidas Euroopa Liit saaks aidata, ilma et ta oleks lepitusmenetluse selge osapool. on terve rida meetmeid, mis on olemas. Euroopa Liidul on eriesindaja seal kohapeal ja härra Leforti ametisse nimetamisega kõigepealt on eriesindaja mandaat palju selgem ja see, mida tema konfliktis teha saaks, on palju selgem. härra Lefort, teil on ka väga suured kogemused selle piirkonnaga ja sellega on võimalik Euroopa Liitu viia konflikti lahendamises keskmesse nüüd on Euroopa Liidul erinevaid mehhanisme kaasata mõlemad osapooled, on Euronest, mille kaudu võib nii Armeenia kui Aserbaidžaan lepitusmenetlusse kaasata. pärast pikki ootamise aastaid Euroopa komisjon on nüüd mõlemasse riiki saatnud delegatsioonid ja on aktiivselt ka pidanud läbirääkimisi partnerluslepingu osas mõlema osapoolega. on ka kodanikuühiskonna meetmed nagu idapartnerlus, kodanikuühiskonna foorumi ja ja nii edasi, samamoodi nagu ka võrgustik, mis on välja töötatud ka Mägi-Karabahhi konflikti lahendamiseks. meil on vaja korralikku laiapõhjalist lähenemist, mis arvestab erinevate elementidega äh, arvestab mõlema riigi sõltumatusega ja mõlema riigi kaasatusega. millised on need usaldust tõstvad meetmed, nendest peaks rääkima, sest siin on räägitud palju sellest, kuidas Euroopa Liit äh, aitab välja töötada neid äh, usaldust tõstvaid meetmeid. tegemist on väga teretulnud arenguga, kuid äh, väga tähtis on ka aru saada, mis need meetmed on ja mida on võimalik nendega saavutada ja mida mitte. ükskõik, kas tegemist on sõjaliste või äh, tsiviilsete meetmetega, neist ei äh, tohi saada rahuprotsessi alternatiivi, vaid nad peavad rahu- ja lepitusprotsessiga paralleelselt toimima. eelmise nädala Mahmedjanov äh, ütles, et vähemalt üks osapool ei ole neid meetmeid valmis aktsepteerima, kui ei räägita staatus quo'st. mõlemad pooled peavad neid meetmeid tunnistama selleks, et olla edukaks. ka nende meetmete kohaldusala on piiritu kui Euroopa Liit otsustab neid meetmeid kasutada, siis äh, tuleb mõlemale osapoolele esitleda programmi. ja praegusel hetkel on vaja mõlema poole usaldust tõsta selleks, et ei oleks ebakindlust ja tuleb välja töötada parimad tingimused selleks, et alustada läbirääkimisi rahu osas kui läbirääkimistes tekib äh, paus, siis äh, usaldust tõstvad meetmed tuleb uuesti üle vaadata. aga igal hetkel need meetmed peavad äh, arvestama konflikti erinevate aspektidega. osad meetmed peaksid äh, olema sellised, mis toimivad rohujuure tasandil erinevate kogukondade ühendamiseks näiteks, teised peaksid olema suunatud majanduslikule ja poliitilisele eliidile selleks, et ühendada mõlemat ühiskonda. mõned meetmed peaksid arvestama julgeoleku küsimustega, teised aga eh, riigi julgeoleku küsimustega ja see dokument, mida ma esitasin siin taustainformatsioonina, seal on kümme praktilist soovitust äh, nende tegevuste kohta, mida oleks võimalik teha selleks, et seda konflikti lahendada. siin räägitakse Euroopa Liidu püüdluste sisemisest koordinatsioonist, äh, sõjaväelisest kaasatusest, ka tsiviilühiskonna kaasamisest, informatsiooni puudujääkide vähendamisest ja ka sellest, et seda protseduuri peaks tegelikult vaatama laiapõhjalisemalt äh, julgeoleku valguses. Euroopa Liidul pole vaja mitte kedagi ära oodata ja võib äh, äh, asuda tegutsema kohe. tähtis on aga mõlema poole valmidus ja siin lähebki nüüd olukord segaseks, kuigi on olnud avaldusi selle kohta, et hinnatakse Euroopa Liidu toetust Mägi-Karabahhi konflikti lahendamisel Euroopa Liit peaks praegusel hetkel saama Armeenia ja Aserbaidžaani valitsuselt palju selgema sõnumi, et nad tõesti ka soovivad, et Euroopa Liit äh, äh, aitaks seda konflikti lahendada ja kasutaks neid usaldust tõstvaid äh, meetmeid. ja seda sõnumit oleks meil vaja kuulda palju selgemalt on ka neid konflikti osapooli, kes tegelikult ei soovi, et Euroopa Liit oleks rohkem kaasatud konflikti lahendamisse. tuleb teha selgeks, et Euroopa Liit, äh, liidu panus on suurem ja neid meetmeid suurendatakse. härra esimees, Mägi-Karabahhi konflikt on äh, ohuks ka Euroopa Liidu piiridele ja julgeolekule sellel võivad olla väga tõsised äh, mõjud ka väljaspool äh, kõnealust piirkonda. see lahendamata konflikt äh, seab ohtu ka mitmed Euroopa Liidu eesmärgid ja sellepärast on vaja selget Euroopa Liidu pühendumust selleks, et seda konflikti lahendada. tuleb arvestada selle konflikti erinevate aspektidega ja ka nende osapooltega, keda siiamaani pole lepitusmenetlusse kaasatud. suur tänu! Merci. Alors après ce, euh, suur tänu. siin me kuulsime nüüd pigem negatiivseid hinnanguid, aga väga selget äh, ettekujutust sellest, kuidas Euroopa Liit peaks käituma. nüüd Euroopa Liidu eriesindaja saab natu-, saab sõna selleks, et rääkida diplomaatilisest tegevusest, sellest, mida Euroopa Liit võiks nüüd selles kontekstis teha. tirer le meilleur parti de ces moyens de communication modernes suur tänu, härra esimees. ma üritan neid kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid siin nüüd kuidagi kasutada. On va essayer. Euh, donc euh, trois points très rapidement, je vais essayer de m'en tenir au temps qui euh, euh que kõigepealt euh, kolm punkti, mida ma tahaksin kõigepealt selgitada. kõigepealt paar põhimõttelist küsimust äh, ja üldist märkust rahuprotsessi kohta, sest seda tuleb ikka ja jälle äh, toonitada. selleks, et oleks võimalik äh, saada selget pilti, võib-olla ma kordan mõningaid asju, aga ma arvan, et seda on vaja teha meil on praegu poliitilised juhised äh, Euroopa Liidus välja töötatud selleks rahuprotsessiks, meil on erinevate ekspertide hinnangud praeguse olukorra kohta. rahuprotsessi kohta, mis, mida praegu viiakse edasi Minski rühma kaudu, mis, mille puhul on võib-olla eriliseks see, et mitte kordagi pole see rühm, rühm kokku tulnud Minskisse äh, alguses oli küll kavatsus seda teha Valgevenes, aga siiamaani pole seda tehtud. sõda kestis Mägi-Karabahhis üheksakümne teisest üheksakümne neljanda aastani ja see lõppes relvarahuga, mille üle peeti läbirääkimisi Venemaa vahendusel. rahvusvahelist üldsust polnud kaasatud üheksakümne kuuendal aastal ähm, viidi sisse Minski rühma kaaseesistumine, kuhu olid kaasatud siis USA, Prantsusmaa ja Vene Föderatsioon. ja see on nüüd praegusel hetkel läbirääkimiste äh, formaadiks. tegemist on ka tegelikult poliitilise formaadiga, sest on näha, et äh, põhiliselt äh, kohtuvad riigijuhid ja juhivad ka selle rühma kohtumisi. üheksakümne kaheksandal, üheksakümne üheksandal aastal tuli USA poolt algatus, et äkki oleks võimalik rahu sõlmida niimoodi, et äh, vahetatakse teatud alasid Armeenia parlamendis, peaminister ja terve rida saadikuid äh, mõrvati ja see tõi endaga kaasa selle, et tegelikult äh, et on risk väga suur, kui üritatakse siin rahuläbirääkimisi pidada. siin kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat neli üritas Prantsusmaa midagi ära teha konflikti lahendamiseks, Iraq kahe tuhande neljandal aastal lükkas käima uue algatuse, nüüd kahe tuhande kümnendast aastast saame me rääkida jälle niinimetatud Venemaa etapist, Medvedev on terve rida kohtumisi korraldanud aastatel kaks tuhat kümme ja kaks tuhat üksteist ja tegelikult veel ka selle aasta alguses. ma ei hakka siin rohkem äh, üksikasjalikult nendest kohtumistest rääkima, kuid tuleb endale selgeks teha, et see läbirääkimisprotsess on nüüd endaga kaasa toonud vähemalt äh, rahuplaani visandamise, seda nimetatakse Madriidi põhimõteteks, äh, sellepärast et äh, need läbirääkimised toimusid Madriidis. ja võib öelda, et need põhimõtted ei ole avalikud, tegemist on tegelikult äh, salajaste põhimõtetega äh, ja me teame ainult seda, mida kolm riigipead on kahe, selle kohta öelnud. kahe tuhande kümnendal aastal äh, Moskokas ja Lakvilas G kaheksa kohtumistel neid põhimõtteid siiski avaldati ja neid on kokku kuus ja ma arvan, et kõige lihtsam on aru saada sellest konfliktist siis, kui me vaatame seda kaarti. kõigepealt räägitakse siin okupeeritud alade tagastamist äh, Karabahhi ümber, need on tegemist nende Aserbaidžaani aladega, mis on selgelt Aserbaidžaani osad. Need on siis kunagise Mägi-Karabahhi oblasti ümber, äh, tegemist on aladega nii Aserbaidžaani kui ka Armeenia piiri ääres, Armeenia nimetab seda ala julgeolekutsooniks eh, eh, ja Minski rühm eh, nimetab seda okupeeritud alaks. teiseks Mägi-Karabahhile üleminekustaatuse andmine selleks, et Mägi-Karabahh saaks taastada julgeoleku ja viia sisse ise Ehm, eh, riigi juhtimisalused, siis kolmandaks räägitakse siin julgeolekukoridori sisseviimisest äh, Armeenia ja Mägi-Karabahhi vahel. see on Armeenia jaoks väga tähtis. siin on juba praegusel hetkel üks tee läbi selle piirkonna ja ümber selle tee soovitakse siis ka seda julgeolekupiirkonda äh, sisse viia rahval on siin võimalus oma sõna sekka öelda, räägitakse rahva vabast tahtmest, aga, tahtest, aga mitte keegi ei ole maininud kunagi sõna referendum. siis neljas põhimõte, et kõikidel põgenikel on õigus tagasi pöörduda ja peale selle tuleb tagada ka rahvusvaheline äh, garantii äh, rahutagamisoperatsioonidele äh, nüüd tuleks siin mõelda veel ka selle peale, et mis asi see koridor täpselt on, kui lai see koridor olla võiks, mida tähendab julgeoleku tagamisoperatsioon, kes on selle osapooled, kui kaugele äh, tulevikus äh, või, äh, või millal üritatakse seda rahva vaba tahet siis nii-öelda küsida, kas see toimub kolme, viie või saja aasta pärast, nii et tõesti tulevik on äh, Mägi-Karabahhis veel väga-väga kaugel. peale selle on vaja töötada ajakava äh, põgenike ja väljasaadetute tagasipöördamiseks. tegemist on tõesti lahtiste küsimustega, kus, mille üle kõik osapooled peavad veel läbirääkimisi pidama, nii Minski rühma sees kui ka väljas pool Minski rühma. ja see on ka läbirääkimistel üheks kõige tähtsamaks punktiks. nüüd veel paar märkust Euroopa Liidu seisukoha kohta selles konfliktis. Euroopa Liidu poliitika põhineb siin erinevatel sammastel. meil on siin kaks väga tähtsat äh, dokumenti, mis on eriesindaja jaoks nii-öelda käskudeks. esiteks, kahekümne seitsmendal veebruaril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Välisüldasjade Nõukogus vastu võetud dokument ja siis ka Euroopa Parlamendi resolutsioonid, läbirääki-, resolutsioonid läbirääkimiste kohta. kõige tähtsamaks on resolutsioon, mis võeti vastu kaheksateistkümnendal aprillil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja ma kohe paari sõnaga räägin ka nendest dokumentidest. tegemist on äh, tähtsate poliitiliste meetmetega, aga tähtis on ka see, et eriesindaja ei seisa seal konfliktis üksi, meie meil on terve rida usaldust tõstvaid meetmeid, mida me saame kasutada, meil on teatud äh, ressursid, mida me saame kasutada me kasutame seda pragmaatilist Euroopa mudelit, millega üritatakse leida tasakaalu. kõigepealt hindame me kõikide rahvastikugruppide huvisid, pärast seda üritame luua tingimusi selleks, et muuta õhkkonda ja lükata käima poliitilised protsessid. see praegusel hetkel tundub lahenduse leidmine väga raske, sellepärast et äh, vaenulikkus on juurdunud. see on olukord praegu ja meie õppetunniks on sealsest olukorrast see, et meil on terve rida meetmeid, mida võiks ja saaks kasutada ja siis veel üks asi, mis on selle piirkonna jaoks väga tähtis, sest tihti räägitakse siin sellest, et äh, selle regi-, piirkonna puhul kasutatakse mitut erinevat mõõdupuud. meie jaoks on aga tähtsad normid, millest me lähtume, need on Helsingi põhimõtted ja Pariisi harta, samamoodi nagu ka ÜRO harta ning meil ei ole võimalik äh, äh Mägi-Karabahhi konflikti võrrelda ei Balkani konflikti ega ka Gruusia kriisiga. Äh, siin on äh, tegemist täiesti erineva olukorraga meie jaoks on äh, tähtis säilitada rahu selles piirkonnas ja me kohe kindlasti ei kasuta kahte erinevat mõõdupuud. on veel mõningad arengud, võib-olla te mäletate neid. Äh, meie põhiliseks äh, mureks on praegusel hetkel see, et läbirääkimistel on tehtud ainult tibatillukesi edusamme Armeenia ja Aserbaidžaan ei ole valmis üksteisele vastu tulema on veel ka Minski rühma toetus ja Madriidi äh, protsess. just nüüd pärast Lissaboni lepingu jõustumist oleme me väga erilises olukorras ja küsimus on nüüd ka selles, kas Euroopa Liit äh, kavatseb siin äh, Prantsusmaa kuidagi asendada mõne teise riigiga või välja töötada täiesti uus formaat läbirääkimisteks. ma arvan, et kõik liikmesriigid, institutsioonid on ühel nõul selles osas, et äh, kui vaadatakse või küsitakse, seatakse kahtluse alla see Minski rühma äh, koosseis, siis tegelikult avame me Pandora laeka ja me ei tea, mis on selle protsessi tulemuseks. see tähendaks ka seda, et me ei räägiks enam üldse mitte sisulistest küsimustest, vaid ainult menetlusest ja kõige suuremaks probleemiks oleks see, et me tegelikult äh, äh, Madriidi põhimõtetest kinnipidamise äh, seaksime kahtluse alla. ja me ei suudaks enam ka ette hinnata, mis su-, suunas need arengud seal liikuma hakkavad. siis on avaldatud muret veel ka äh, nende konfliktide pärast, mis on äh, mõlemal poolel piiriregioonides äh, ja ka inimohvrite pärast. meil on vaja rohkem toetust saada usaldust tõstvate meetmete kasutamisel. meil on vaja piiritud juurdepääsu Karabahhile ja see on küsimus, milles osas äh, ei Armeenia ega Aserbaidžaan pole ühel nõul. ja on täiesti selge, mida Euroopa Liit mõtleb, kui ta ütleb, et ta soovib saada piiramatut juurdepääsu sellele piirkonnale kui me seda protsessi rahastame, siis me tahame ka täpselt kontrollida, mis seal toimub, see on iseenesestmõistetav. ja praegusel hetkel me ei ole saanud rahvusvaheliselt üldsuselt äh, mandaati. Minski rühmal on see mandaat, OECD-l ja Euroopa Liidul ei ole. ja nüüd on meil vaja kõikidelt osapooltelt tõesti saada tahteavaldust, et nad äh, on valmis meid toetama ja tahavad äh, olukorda lahendada, sest praegune olukord on kõikidele osapooltele muserdav. siin äh, on tegemist ka meie jaoks väga raske olukorraga, me oleme nüüd välja töötanud oma meetmed, aga samal ajal me ei saanud äh, konflikti osapooltelt mitte mingeid reaktsioone meie meetmete kohta, meie ettepaneku kohta. ja Need usaldust tõstvad meetmed on tegelikult ka väga tähtsad eh, nõukogu järelduste jaoks. eile kolm Minski rühma liiget eh, tegid oma avalduse ja toonitasid eriti seda, et eh, Euroopa Liidu jaoks on väga tähtis leida rahumeelne lahendus ma arvan, et me peaksime seda eesmärkiga toonitama, kui me räägime konflikti osapooltega. sest tõesti, Mägi-Karabahh on väga tähtis, eriti kui me räägime energia tarbimisest Euroopa Liidule. tegemist on ähm, Äh, tähtsa piirkonnaga, mis mängib ka tulevikus Euroopa Liidu jaoks väga tähtsat rolli. meil on vaja Taga-Kaukaasia uuesti üles ehitada ja meil on võimalik oma positiivne panus sellesse ülesehitustöösse anda. nüüd tulen Euroopa Parlamendi resolutsiooni juurde, seda te teate kohe kindlasti. seal on kirjas, et nõukogu ja komisjon peavad hoolitsema selle eest, et äh, läbirääkimised assotsieerimislepingu sõlmimise üle on seotud ka sellega, et Mägi-Karabahhi küsimuse lahendamises tehakse selgeid edusamme. väga tähtis on siin kasutada ka poliitilisi hoobasid. me kava, meil on väga selge plaan välja töötatud, me lähtume Madriidi põhimõtetest ja tegelikult meil on juba päris korralik alus olemas äh, just nende põhimõtete najal, selleks et sellest äh, praegu väga raskest äh, olukorrast välja tulla ja praegu sõitub, sõltub kõik poliitilisest tahtest. ja kui me tahame seda poliitilist tahet suurendada, tuleb meil ka nii ju-, nende riikide juhtidele kui ka elanikkonnale selgeks teha, kui palju nad võidaksid sellest protsessist. me tõesti peame andma endast kõik selleks, et seda konflikti lahendada meil ei ole nüüd küll mingeid otseseid äh, koh-, kohustusi, vaid me lihtsalt lähtume Euroopa Parlamendi resolutsioonist äh, ja loodame, et äh, et tehakse selgeid edusamme. ma ei tahaks siin nüüd praegu rääkida siin oma mandaadist, sest selle on teile kõigile juba tuttav. uue sõja puhkemise risk on keskpikas perspektiivis olemas on konflikte, on inimohvreid, tegemist ei ole külmutatud konfliktiga, tegemist on täiesti elus konfliktiga ja valmidus vägivallaks on päris suur. aga risk, et nüüd tõsine sõda seal puhkeks, ei ole minu arvates praegu väga suur, kuid me ei tohiks seda riski alahinnata ja me iial ei tea, võib lihtsalt juhtuda midagi geopoliitilisel tasandil, mis lööb praeguse olukorra täiesti pea peale. nii et tõesti, me peaksime kasutama kõiki rahvusvahelisi hoobasid selleks, et seda olukorda seal parandada. tõesti, tegemist on plahvatusohtliku piirkonnaga. me oleme praegu järgmise olukorra ees mõlemad riigid suhtuvad väga negatiivselt äh, kompromissi leidmisse, samal ajal Madriidi põhimõtted äh, on paigas. Äh, Aserbaidžaan kohe kindlasti üritab Armeeniale näidata, et tema positsioon on parem nii et tegelikult äh, aeg mängib Aserbaidžaani kasuks, kui Aserbaidžaan relvastub, siis Armeenia olukord äh, halveneb, Armeenia loodab pigem status quo'le, see, sellel on väga palju psühholoogilisi ja ajaloolisi põhjusi, aga ma eeldan, et te saate ka sellest aru, ilma et ma seda lähemalt selgitaksin, ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, lootus ei sure kunagi. me oleme praegu rahuprotsessi ees. väga palju mängivad rolli vägivald ja emotsioonid on selles protsessis nii kõrghetki kui ka väga madalaid hetki. lootused on tihti üles puhutud, liiga suured ja me peaksime tõesti vältima seda sõjalise konflikti ohtu sest kui puhkeb sõda, siis alustame jälle nullist, kõik, mis läbirääkimistel on saavutatud, lendaks tuulde. peale selle tuleks selles protsessis äh, lähtuda stabiilsuse põhimõttest ja läbipaistvuse põhimõttest ehm, see oleks siis Euroopa Liidu panus ja peale selle peaksime me siis kaasama sellesse protsessi ka, ka Minski rühma läbirääkijad. me peaksime sealsele rahvastikule selgeks tegema, et tuleviku jaoks on alternatiivseid, et ei ole vaja üksteist maha tappa ja et on vaja ka leid-, leida tingimused selleks, et tulevikus rahumeelselt äh, koos elada selleks on mitu erinevat meedet, kõigepealt äh, usaldust üles ehitavad äh, meetmed äh, sõjaväe valdkonnas, see tähendab seda, et mõlemad osama, osapooled peaksid kokku leppima järelevalveoperatsioonide osas seal ähm, konfliktikoridoris ja peale selle on ka usaldust tõstvad meetmed meet, Äh, mis on suunatud ühiskonnale. sest praegusel hetkel ei ole, ei usalda kumbki ühiskond teist ühiskonda. me peaksime ka realistlikult seda olukorda hindama ja vaatama, milliseid eeliseid tooks rahu sealses piirkonnas euh,. Je vais passer la parole à de nombreux collègues qui souhaitent intervenir euh,. Le premier dans... suur tänu ja nüüd annan sõna sõnasoovijatele. härra Karanah kõigepealt. tema juhib Euroopa Liidu, Aserbaidžaani ja Gruusia delegatsiooni. nii et äh, kui te soovite, siis saate kohe sõna. suur aitäh härra esimees, ma teen väga lühidalt, tahan rõhutada, et mõlemad riigid, kes selle konfliktiga on seotud, on äh, Euroopa Liidu olulised ja võrdsed partnerid. ma olen väga mures Mägi-Karabahhi ja arengute üle. viimase aja arengud ei ole oht mitte ainult kahele riigile, vaid kogu regioonile. ma loodan, et Armeenia ja Aserbaidžaani välisministrid täidavad oma äh, ülesandeid ning jõuavad konflikti rahumeelsele lahendamisele. ühtegi konflikti ei ole võimalik äh, lahendada ähm, kommunikatsiooni ja usalduse loomiseta mõlema poole pealt ja ma loodan, et Euroopa parla- äh,, Parlament on see assamblee, mis võimaldab regulaarseid kohtumisi Armeenia ja Aserbaidžaani võimude vahel ning loodan, et see aitab parandada kommunikatsiooni Armeenia ja Aserbaidžaani vahel usun, et see ei ole ainus pada, äh, panus, mida Euroopa võib anda sellesse, et lahendada Mägi-Karabahhi konflikti. toetan täiesti Euroopa Liidu tihedat seotust rahuprotsessiga, mis jälgib äh, äh, Helsingi põhimõtteid ehk siis äh, vägivalla mittekasutamine ning äh, territoriaalne terviklikkus, ma loodetan, loodan, et Armeenia ja Aserbaidžaan leiavad võimaluse, kuidas tu-, tulla välja omavahelistest erinevust, erinevustest ning loodetavasti seda, sellele sammule järgnevad paljud teised sammud põhimõtete realiseerimisel. kõike seda tuleb teha niipea kui võimalik, kõigi selle piirkonna inimeste nimel, aitäh! Merci beaucoup! Alors j'ai pas mal d'interventions de, de collègues suur aitäh! Äh, meil on väga palju sõnasoovijaid. palun piirduge maksimaalselt kolme minutiga. kõigepealt aseesimees Ližek. suur aitäh, räägin poola keeles ja minu jaoks endiselt natuke kergem. ambasador äh, Lefort powiedział na koniec swojej wypowiedzi härra suursaadik, lugupeetud daamid ja härrad, meil on siin täna väga tähtis küsimus, mida me arutame. me ei räägi siin mitte ainult tankidest ja snaipritest, vaid me peaksime tegelikult kõik hoolitsema ka selle eest, et mõlema riigi kodanikud äh, üksteisele vastu tulevad ja et usaldusväärsust suurendatakse. sest inimkontaktide kaudu on väga palju võimalik ära teha minu küsimus, kuidas te hindate avalikku arutelu selle Mägi-Karabahhi konflikti üle mõlemas riigis, kuidas seda probleemi kujutatakse, kas tsiviilühiskond on kaasatud, ma küsin seda ka sellepärast, et et tahan täpselt teada, milliseid usaldusväärsust tõstvaid meetmeid meil on vaja. kuidas on inimvahelised konfliktid või kuidas nad seal välja näevad? Madame Nikolai, également vice-présidente. Thank you, chair I proua Nikla, Nikolai, järgmine aseesimees. eelistan rääkida rumeenia keeles, et see on delikaatne teema, auditoorium on suur ja tahan olla konkreetsem ja täpsem sellel teemal. Uh, arvan, et peaksime tervitama lähenemist, mis kasutab seda ekspertteadmist, mida meile tutvustati tavaliselt on sellised teemad väga kirglikud. selle üle peavad debatti kas eksperdid või poliitikud, kes valivad ühe või teise alternatiivi. mul on väga hea meel, et püüame leida lahenduse Lenini küsimusele, mida teha. see on ka põhjus, miks meil täna see debatt üldse on ekspert, olen kuulnud ära ekspertide ettepanekud ja enamik nendest on väga huvitavad, kuid kallid kolleegid, arvan, et peame silma, meeles pidama ka teatud reaalsust. saame aru, et need inimesed peaksid suutma öö, oma minevikust öö, loobuda ja kujundada ümber tulevikku kuni öö, ja peame leidma lahenduse, sest see lahendus peab arvesse võtma ka Euroopa Liidu huvisid aga mõlemad riigid on Euroopa Liidu lähinaabrid. ja nüüd tooksin esile ka Gruusia teema, sest kogu Kaukaasia olukord on väga-väga keeruline. kui tahame leida lahendust, siis ma arvan, et Minski grupi lahendus, mis on äärmiselt huvitav, et nad selle konkreetse nime valisid, sest Valgevene ei ole just äh, väga laialt tuntud oma demokraatlike põhimõtete tõttu. me kõik peame need põhimõtted üle vaatama. me peame üle saama Prantsuse lähenemisest. sest kuna meil pole õnnestunud leida ühtegi lahendust viimase kahekümne aasta jooksul, arvan, et meie usaldusväärsus on kadumas praegune olukord Kaukasusel ja Kesk-Aasias võib huvi pakkuda väga paljudele inimestele, sest praegu on kaks olulist tegurid siin lisaks nendele kahele riigile, kes selles konfliktis osalejad on. Venemaa ja Iraan, mõlemad on äh, geograafiliselt Armeeniale lähedal. selles kontekstis ja kuna Iisraeli ja Iraani vaheline sõnavõtt Äh, sõnavahetus on aina agressiivsem ja aina ähm, rohkem esil avalikus ruumis, siis me ei saa välistada juhuslikku sõna äh, suurte võimude äh, õilsas traditsioonis. me näeme, et taoline asi võib juhtuda ja võib tõmmata see tähelepanu piirkonnalt ära, seetõttu Armeenia ja Aserbaidžaani konflikt on väga-väga oluline. EPP-l oli väga selge seisukoht aastal kaks tuhat kümme kui Euroopa Liit tahab olla seotud selle piirkonnaga, tahab seal mingisugustki rolli mängida, tõsiseltvõetav olla, siis ta peab hindama äh, neid huvisid, piirihuvi, julgeolekuhuvi ja majandushuvi. sest Kaukasus on alati olnud Euroopa Liidule võimaluse lahendada oma äh, energiasõltuvuse probleem. niisiis, Euroopal peaks olema proaktiivne suhtumine ma arvan, et see proaktiivne suhtumine, seda võiks käivitada vahend, mis on sarnane sellele, mida kasutatakse Balkanil, ehk siis stabiilsuspakett Kaukasuses, mis kaasab mõlemad riigid, nii Gruusia kui Aserbaidžaani. ja Madridi põhimõtted loomulikult peavad äh, tähendust olema, sest äh, sel vastasel korral on see täiesti irrelevantne väga-väga tervitan aga seda debatti, mis on oluline eriti tänase päeva kontekstis. Merci, euh, monsieur Palitskis. Thank you. aitäh, härra Palitskis. aitäh väga põhili-, põhjalike avalduste eest, kaks lühikest kommentaari. mis te arvate, kas on mingisuguseid jõude, poliitilisi juhte Bakuus, Jerevanis loomulikult me ei saa loota, et toimuks mingi režiimi muutus, eriti Bakuus, kuid poliitilised parteid ja juhid, kes on kompromissivalmimad. ja teine küsimus, mida te mainisite, Venemaa, Türgi regionaalsed jõud. aga missugune olukord maailm äh,, maailma võimudega, kas nende lähenemine sellele Äh, konflikti kahele osapoolele, kas see langeb kokku Euroopa Liidu suhtle-, äh, suhtumisega või on seal mingid olulised erinevused, aitäh! aitäh! härra Tarand äh,! aitäh, härra president, mul on väga hea küsimus eriesindajale. ma sain hiljuti info, et hoolimata jätkuvast konfliktist Mägi-Karabahhias on mõned liikmesmaad, eriti Slovakkia, Tšehhi Vabariik, aga ka Austria, Poola ja Saksamaa, jätkuvalt praktiseerivad sõjalise, sõjaliste seadmete ja vahendite müüki Aserbaidžaanile. kas see mõjutab kuidagi teie seisukohta või need müügid on käitumiskoodeksi rikkumine, mille liikmesmaad on võtnud relvamüügi suhtes. teiseks aga, kui meie selle parlamendikomisjonina peaksime pöörduma OECD poole, OSCE e poole ja palume neil ümber kolida Minski protsessi Minskist tänu eh, inimõiguste olukorrale seal. aitäh, härra Tänak suur aitäh, väga palju on juba ära öeldud, nii et paar kommentaari kõigepealt. Kabernak, kahjuks Euronesti asendusliikmena ei ole me veel näinud lootuste realiseerumist, see võib olla, me lootsime, et see on võimalus, et kaks osapoolt saavad omavahel kokku ja suhtlevad ja Euroopa Parlament mängib mingit olulist rolli, aga midagi pole realiseerunud sellest. loomulikult on olnud väga vähe meediatähelepanu kogu äh, eskalatsiooni ja snaipersõja äh, kohta me keskendume rohkem Eurovisiooni ähm, lauluvõistlusele, Aserbaidžaani äh, halvale riigijuhtimisele, demokraatia puudumisele, see, et on äh, sõja, sõda seal puhkemas. kõrge esindaja on kutsunud mõlemaid osapooli äh, rahule, aga ma arvan, et see on jätkuvalt väga-väga tõsiline küsimus. põhjus, miks ma arvan, et Euroopa Liit peaks olema siin seotud, on äh, kahene. kõigepealt ma olen veendunud, et need elulised koridorid võivad saada rikutud ja lõpuks Kaspia mere ja Baku ähm, seos ähm, Kaspia merega äh, või selle võivad lõhkuda nii Armeenia kui Venemaa ja see tähendab kiiret naftatoodete kasvu. ja ajal, kui Euroopa Liidul on juba kri-, äh, eurotsooni kriis käsil, siis äh, see on väga-väga oluline praegusel hetkel, siin on loomulikult ka inim-, elude kaotamine see tähendab ka seda, et sealt on tulemas suuri põgenikevoogusid, eriti Prantsusmaa jaoks, kus on juba suur Ameeria kogukond. see avaldaks tõsist mure, äh, tõsist survet riigi ressurssidele, nii et meil on vaja vältida majand-, äh, humanitaarkriisi Äh, katastroofi selles piirkonnas ja seda globaalselt ja nagu mainitud, mainitud, ma arvan, et see risk on väga-väga tõeline. nii kummaline ja õud- äh,, ebatavaline see allianss Venemaa ja Armeeniaga, lennates üles Aserbaidžaanist ja Türgist äh,, ja see võib levida mitte ainult Gruusiasse, vaid ka teistesse osapooletesse, osapooltele, mida mainitud, sest ei või iial teada, kuidas konflikt areneb, see võib olla väga-väga kiire konflikt, nagu me näeme, Gruusia konflikt või see, või see, see võib olla palju laiem konflikt ja mul tekib tunne, et see meenutab mulle neid nädalaid ja kuid enne seda, kui lahvatas Gruusia ja Venemaa konflikt kolm aastat tagasi, neli aastat siis nüüd ja täpselt samamoodi kujunesid asjad siin. maailma tähelepanu keskendus olümpiamängudele, teistele asjadele maailmas ja inimesed üldse ei keskendunud Kaukaasia riikidele ja ühtäkki puhkes seal sõda. Õnneks oli see väga piiratud konflikt, kui see aga seekord see toimub, oi kui jumal selle eest, siis see võib olla palju-palju hullem, aitäh. Merci, monsieur Galler. härra Galler. ja, vielen Dank und auch für die. jah, suur tänu suur tänu ka nende ettekannete eest, mis olid tõesti väga objektiivsed ja informatiivsed. mulle ei jäänud nüüd küll muljet, et mõni, et keegi meie külalistest oleks olnud äh, miskit pidi erapoolik. väga tähtis on, et me ütleme välja parlamendi seisukoha selle konflikti osas. me ütleme, et me soovime, et koos Minski rühmaga töötatakse välja lahendus ja et me lihtsalt ei tohi jätta muljet, et me toetame üht või teist. jah, otse loomulikult on kolleege, kes soosivad pigem üht või teist poolt ja siis ka vastavalt äh, jätavad nendele erinevatele rühmadele sellise mulje, kuid ma arvan, et meil tuleb selgelt öelda, et parlament, äh, Euroopa Parlament ei kavatse kummagi poole poolele asuda, vaid me ütleme, et me toetame neid inimesi seal mõlemal poolel ja nende inimeste huvides on meil vaja leida lahendus. inimesed kannatavad mõlemal poolel, väljasaadetuid on mõlemal poolel ja need, kes Mägi-Karabahhis praegu elavad, kes on sealt pärit, need inimesed on ka olukorras, mis ei saa jätkuda niimoodi sest me ei saa, ma arvan, et me siin Euroopas isegi ei kujuta ette, kui õudne seal olukord on. Need, kes seal elavad, nende olukord ei ole tõesti mitte hea. ja mõlemad vali-, mõlemale valitsusele tuleb selgelt öelda, et nad ei tohi vägivalda kasutada, sest ka varem oleme me ikka ja jälle küsinud, et kes võidaks sellest vägivallast. ja põhimõtteliselt oleks selleks suur äh, äh, naaber põhjas, Venemaa, mis ütleks, et tema oli rahutooja ja mingil hetkel siis Venemaa siis juurutaks seal omad huvid, ütleks mõlemale poolele, et mina, meie Venemaal olime need, kes äh, tõid rahu ja need piirkonnad läheks siis Venemaa taktikepi alla ja ma ei usu, et see saab olla meie sooviks. olukord muutuks lihtsamaks siis, kui näiteks Aserbaidžaan kasutaks oma rikkust äh, ja looks sellise korraliku demokraatia, et kõik sooviksid olla osa sellest riigist, et kohalik kodanikkond otsustaks, et me tahame olla osa sellest riigist, sest olukord on seal nii tore. aga nii need asjad ei ole, poliitiline olukord Aserbaidžaanis ei ole äh, selline, et mõni vähemus tõesti sooviks ka olla osa sellest riigist ja kuna see praegusel hetkel on stsenaarium, mis ei toimi, siis tõesti tuleb kõikidel pooltel Minski rühma raames üritada olukord lahendada ja põgenikele ja väljasaadetule tuleb anda võimalus tagasi pöörduda, see on üks esimene küsimus, millele tuleb lahendus leida, sest see aitaks meid ka edasi põhilise probleemi lahendusele. aitäh ja proua Kopa järgmisena! president, I want to thank uh suur aitäh, tahaksin tänada kõiki osalejaid väga huvitavate kommentaaride eest. mul on kaks küsimust, esiteks meile jääb mulje, et mõlemad pooled on üsna rahul status quo'ga ja paljud armeenlased ei taha loobuda vallutatud territooriumist ja tundub, et paljud on valmis ootama, kuni asjaolud neile soodsamaks muutuvad tulevikus ja samas suurendatakse nafta ja gaasi sissetulekuid. küsimus on, missuguseid võimalusi on rahvusvahelisel üldsusel, Euroopa Liidul või Minski grupil, millega mõjutada Aserbaidžaani või Armeeniat? ja teine küsimus äh, härra Leforile äh, kas te jagate doktor Eberhardi arvamust selle kohta, et on tulemas täiemahuline sõda lähiajal. kas ka Euroopa Liit on sellisel seisukohal, aitäh? Merci, monsieur Weigel. härra Weigel. loomulikult kõik sooviksid äh, põhjalikumalt rääkida, kui meil praegu aega on siin komisjonis, aga tegemist on ilmselgelt probleemiga, mille lätted on äh, külma sõja ajas ja me peaksime püüdma aidata kaasa lahenduse leidmisele kaasaja vaimus. see on muidugi üsna keeruline ülesanne mulle tundub, et äh, mõnikord me püüame näha tasakaalu seal, kus seda ei ole. Äh, näiteks äh, ühel pool on riik, kes leiab et, et kuusteist protsenti tema territooriumist on okupeeritud, teisel pool on riik, kes on okupeerija ja lõikab sõjalise interventsiooni vilju, eh, mis rahvusvahelise õiguse kohaselt ei ole aktsepteeritav ning me peaksime otsima lahendust, eh, esiteks sellist lahendust, millega peetaks kinni rahvusvahelise õiguse nõuetest. ja teiseks on positiivne ja konstruktiivne, et me püüame ulatada käe mõlemale riigile, mõlemad on Euroopa Liidu partnerid ja ähm, palun neid tundma vajadust leida kompromiss, leida lahendus, mis oleks äh, nii-öelda elanikkonna huvides, nagu ütles äh, härra Keller. Äh, me peaksime toetama igasuguseid vahendeid näiteks kodanikuühiskonna tasandi kontaktid, strukturaalne dialoog ja nii edasi ja nii edasi, selleks, et inimesi omavahel lähendada. aga see ei peaks tähendama ja seeläbi me ei peaks saatma vale sõnumit Armeeniale, et me aktsepteerime status quo'd, kus nemad Venemaa ja Venemaa relvade abiga püüavad legitimeerida okup-, okupatsiooni. see ei ole vastuvõetav ja nad peaksid sellest olema teadlikud, aitäh. Merci, monsieur Lanz-. suur aitäh, härra Landsbergis. <clears throat> Uh, while following the talks jälgides uh, arutelusid uh, Karabahhi teemal ja tulemused on olnud null viimastel aastatel. ei saa olla rahul praeguse olukorraga Armeenia ja Aserbaidžaani vahel. mida on kõigepealt tarvis, kõigepealt tuleb nii-öelda välja rookida oma sõnavarast sobimatud sõnad leidkem sellised väljendad, mis võimaldavad rääkida asjast selgelt. lubage mul tuua mõni näide. kontaktliin. kas on mingid rahumeelsed äh, rahu ehitamise kontaktid riikide vahel? kui mitte, siis on see lihtsalt äh, kontaktjoon, millal toimub tulistamine. tapetakse inimesi, eh, üha rohkem inimesi saab surma. ma ei tea, kas seda võib panna vaid Minski grupi kontole, ma arvan, et ka Euroopa omale ja ma võin tuua veel näiteid väljenditest, mida me kasutame sellest konfliktist rääkimisel, aga praegu ei ole rohkem aega. meil on ka eesliin või rindejoon ja ähm, samas praegu sellist konflikti ei ole, kuigi nagu ütles äh, doktor Eberhard, võib seda oodata lähitulevikus. ja Venemaa on asjast väga huvitatud, suurema konflikti puhul on neil võimalus sekkuda ja võtta näiteks Armeenia ja Aserbaidžaan oma kontrolli alla ja kas me võime nimetada Venemaad seega rahusobitajaks? küsimus on ka eelarvetes, võrreldi siin Armeenia, Aserbaidžaani sõjalist eelarvet, aga võrdleme Armeenia, Aserbaidžaani ja Venemaa eelarvet ja siis me saame selge pildi. Armeenia ei nõustu mingite mööndustega. ja selleks oodatakse Moskva nõusolekut. me räägime konfliktist mõlemalt poolelt, missugused pooled, missugusel poolel on Venemaa Armeenia protektoraat, siin on poole rohkem kui vaid kaks ja kasutatakse ka väljendit vaidlusalune territooriumil, territoorium, aga need on okupeeritud territooriumid. viimases äh, dokumendis aprilli lõpus tehtud resolutsioonis me samuti ütleme, et Armeenia võiks välja vähed okupeeritud territooriumilt. räägime selgete sõnadega, siis on ka meil endal parem võimalus jõuda üksmeelele. aitäh! ma tõesti palun kõikidel kinni pidada kolmest minutist sõnaajast, sest muidu me ei jõua. aitäh. ma tahtsin rõhutada järgmist, nagu öeldi, Euroopa huvi on nii kiiresti kui võimalik äh, teha jõupingutusi rahumeelse lahenduse suunas, ma olen sellega täiesti nõus see tähendab ka strateegia läbivaatamist, ka sellega olen nõus. veel üks küsimus, mida esitati, kas mõlemad konfliktipooled soovivad Euroopa aktiivsemat osalust. me ei olnud eriti aktiivsed osalised eh, Gruusia konflikti puhul ja kui me küsime nendelt riikidelt ja see on eh, küsimus härra Lefortile, mida me ootame kas mõlemad riigid reageerivad positiivselt Euroopa Liidu aktiivsemale kaasatusele, kas mõlemad riigid nõustuvad minu arvates nende väga normaalsete tingimustega, et meil peaks sel juhul olema ka piiramatu juurdepääs ja missuguses rollis on aeg hakata arutama nende küsimuste üle, kui me tahame rahumeelset lahendust. näiteks ma saaksin täiesti aru, kui Armeenia ütleb, et hästi, me viime väed välja, aga kas meil on julgeolekugarantiid? kas me saaksime saata erinda-, eriesindajad mõlemasse riiki, et need küsimused selgeks rääkida? aitäh, härra Kovatšev, suur tänu, ma vabandan, et ei saanud kogu arutelu käigus siin kohal olla, mul oli üks äh, teine kokkusaamine, aga see teema on tõesti väga oluline, sest äh, Mägi-Karabahh ei ole mitte ainult äh, külmutatud konflikt, vaid sellest võib saada nii-öelda suitsev külmutatud konflikt. ja vaidlus kontaktliini, kontaktjoone ja Armeenia-Aserbaidžaani tegeliku piiri üle on samuti väga murettekitav mul on küsimus, kas me teame, kumb pool saab kasu selle konflikti jätkumisest äh, või selle eskaleerumisest, kas Armeenia pool saab sellest kasu, kui konfliktile korralikku lahendust ei leida või Aserbaidžaani pool. ma arvan, et me peaksime hoolikalt analüüsima, kummal poolel on eh, rohkem huvi eh, konflikti lahendamise suhtes, vähemalt eh, lühemas perspektiivis, ja kellel on suurem huvi, et säiliks status quo ja et me ei piirduks vaid kahe poolega, Armeenia ja Aserbaidžaaniga, vaid ka ümbritsevate riikidega, siis meil tekiks tunduvalt selgem pilt sellest, mis toimub. Armeenia ja Aserbaidžaan, kas nad järgivad parlamendi üleskutseid äh, näiteks äh, äh, snaiprite tegevuse lõpetamiseks ja nii edasi, ma ei tea, miks see nii ei ole, suuliselt muidugi mõlemad pooled ütlevad, et mingit probleemi ei ole ja jah, teeme nii, aga reaalsuses midagi, see nii ei toimu. ja rahvusvaheliselt nii Minski grupp kui kõik äh, muud organisatsioonid peaksid võtma asja tõsiselt. see viimatine intsident on tõesti äärmiselt ohtlik, kui tõesti mõned sõdurid on rikkunud ühe või teise riigi territooriumi, siis selline intsident võib samuti väga kiiresti eskaleeruda ja külmunud suitsevast konfliktist võib väga kiiresti saada äh, plahvatuslik sõda. ma arvan, et tavaliselt demokraatlikud riigid ei äh, lähe omavahel sõtta on väga oluline, et me investeeriksime demokraatiasse ja inimõiguste olukorda mõlemas riigis eh, ning eh, parlamentaarse demokraatia käigus räägiksime mõlema parlamendiga, suhtleksime kodanikuühiskonnaga mõlemas riigis, sest eh, julgeoleku kasv selles regioonis on seotud ka mm, demokraatia olukorra paranemisega äh, kõikides regiooni riikides, aga eeskätt Armeenias ja Aserbaidžaanis. aitäh. suur aitäh ja nüüd äh, viimane kommentaar. suur tänu, ma olen väga-väga mures ja frustreeritud äh, olles kuulanud nii ettekandeid kui ka sellele järgnenud arutelu, ma olen ise Balkani sõjapõgenik äh, ja ma näen, et see, mis toimub, on minu jaoks peaaegu déjà vu sellega, mis toimus Balkanil, eriti Bosnias äh, või Serb-, Araabia Vabariigis, kust mina pärit olen. kõigepealt keegi okupeeris kellegi teise territooriumi, siis eh, inimesed elasid seal, eh, siis tekitati homogeenne olukord, eh, nüüd räägitakse enesemääramisest, on referendumid ja nii edasi ja praegu on olukord siin sarnane. murettekitav on see, Äh, mitte niivõrd selles, äh, mida Mägi-Karabahhi inimesed saavad teha, vaid mida Euroopa Liit tegemata jätab ja kuidas koheldakse nende riikide probleeme. me ütleme, et see on konflikt kahe riigi vahel, aga mis see on? see on okupatsioon. Äh, aga mingem tagasi asja juurte juurde ja me nõuame, et mõlemad pooled teeksid pingutusi, aga me ei ole kordagi selgelt otsustanud, mis on õige ja mis on vale. poliitikutel peab samuti olema ähm, mõnikord julgust öelda, et see on vale. me oleme teinud resolutsioone, kus me ütleme, et tegemist on okupatsiooniga. ma olen muidugi enesemääramise poolt ja demokraatia poolt, aga kõigepealt me peame lõpetama okupatsiooni, siis pagulased saavad tulla tagasi, siis me saame rääkida äh, edasistest äh, lahendustest. Sipri instituut äh, on andnud ülevaate sellest, kui palju Aserbaidžaan kulutab praegu äh, sõjaväe arendamisele. ma ise olen Rootsist ja ma loen sellesama instituudi infot Äh, Armeenia kohta ei ole aga meil õigeid andmeid, sellepärast et nad lihtsalt ei esita neid andmeid, need andmed ei ole läbipaistvad. nii et see statistika on suhteliselt ühepoolne. ja meil ei ole õiget ettekujutust sellest, milline olukord on. mida võib edasi oodata, ma ei tea kodaniku ühiskond võib küll alustada koostööd, aga Euroopa Liit äh, paneb silmad kinni. Mägi-Karabahhis oli sõjaväeparaad eh, demonstreerimaks äh, oma jõudu, see oli väga selge signaal Aserbaidžaanile. härra Lefor, kas keegi on reageerinud sellele? ma muidugi esitan ka proua Ashtonile sellesama küsimuse aitäh. nagu ütlesime, tegemist on teemaga, mis eh, tekitab eh, päris palju emotsioone ja loodetavasti kõik said oma arvamuse välja öelda. Te näete, kui tundliku teemaga on tegemist ja eh, annaksin sõna kolmele eksperdile ja härra Lefourile igale viis minutit lõpusõnaks et te saaksite vastata nendele küsimustele, mis olid just teile suunatud. lõpetuseks härra Lefort, temal oli ilmselt kõige rohkem küsimusi. Äh, proua Sherman kõigepealt. aitäh, ma arvan, et äh, minule esitatud küsimustes tõstatati välis äh, tegurite äh, mõju ja ma arvan, et ühtegi äh, konflikti ei saa lahendada ilma, et arvestatakse ka väljaspool seisjate huvidega, Armeenia ja Aserbaidžaani pool Venemaa, Türgi, Iraan, Euroopa Liit, USA, kõikidel nendel on väga oluline roll nii stabiilsuse seisukohast äh, kui ka stabiilsuse arendamise seisukohast, kuigi mõnikord on nad kaasa aidanud ka ebastabiilsusele ja lahendust ei saa muidugi leida neid kaasamata. siin olev proua mainis äh, stabiilsuspakti. on tehtud mitmeid katseid äh, luua stabiilsuspakti, sõlmida seda selles regioonis viimase aastakümne jooksul kõige viimatine on kahe tuhande kaheksandast aastast Türgi ettepanek äh, Kaukaasia koostöö- ja stabiilsusplatvorm. Äh, aga kõik need paktid ja platvormid on läbi kukkunud, sest äh, nende kõigi puhul püüti välja jätta mõned riigid, näiteks Türgi ettepanekus jäeti kõrvale Iraan. kui me aga soovime sellist pakti sõlmida, siis äh, see peab hõlmama kõiki äh, asjaosalisi, kellel võib olla huvi äh, Kaukaasia piirkonna vastu. Minski grupi koosseisu muutmisest samuti räägiti, jah, Minski grupil on teatud probleeme ja e-, esimestel ja kaasesimeestel on mõnikord Äh, omavahel vastuolus olevad huvid ja äh, ei keskendutagi ähm, konfliktile lahenduse leidmisele ja omavaheline äh, vaidlemine võtab palju aega. mainiti ka seda, et mõlemad pooled on võib-olla liiga rahul staatus quo'ga. Armeenias viidi läbi küsitlus, see oli vist kaks tuhat kümme, ja üle neljakümne protsendi Armeenia elanikest, eh, üle kolme miljoni, ütles, et nad eh, lahkuksid riigist, kui nad eh, saavad, sest majanduslikud väljavaated on väga viletsad. Armeenia majandus kannatab samuti selle olukorra all. nii et see status quo on elanikkonda väga halvasti mõjutanud võib-olla teised eh, eksperdid räägivad rohkem usalduse loomise meetmetest, aga kindlasti tuleb ka Armeenia poolt eh, käsitleda majanduslikku poolt, ma annan sõna nüüd edasi teistele ekspertidele. Yes, there was a question whether societies in both countries are somehow äh, pooled tunduvad olevat nagu valmis konfliktiks, samal ajal äkki ollakse nõus ka kompromissiga, üheksakümnendatel me ütlesime, et mõlema riigi eliit on rohkem valmis kompromissis, kuid ühiskond ei ole selleks äh, valmis. viimase kümne-viieteist aasta jooksul oleme näinud, et on toimunud muutus, Aserbaidžaani ja Armeenia poliitiline eliit on võtnud sellise jäiga joone ja tänasel, tänasel päeval valitsuse poolt mängitav roll nii Ar e, Armeenias kui Aserbaidžaanis on tagada pigem see, et ühiskond ei oleks valmis ükskõik milliseks kompromissiks. see on selline kuidagi vastastikune mõju neil. oli küsimus Äh, USA seisukohast äh, Mägi-Karabahhi konflikti suhtes. see on tänasel päeval üsna madala profiiliga ja suhteliselt tasakaalus, suhteliselt tasakaalus täna kahele asjale. esiteks, tugev Armeenia-Ameerika lobi USA-s, kes mõjutab näiteks USA kongressi ja selle tulemusena kehtestas kongress piirangud äh, relvamüügile Äh, Aserbaidžaani, samal ajal ei tohiks me unustada, et Aserbaidžaan mängib olulist rolli energia äh,, geo- äh,, energia geopoliitikas. ja see on faktor, mida unustada ei tohi, seda ka Iraaniga seoses ning Iraani olukord Aserbaidžaani, Aserbaidžaan on loomulikult oluline tegija selles piirkonnas Iraaniga suhtes ähm,. Hiina huvid on seal suhteliselt piiratud. Hiina ei ole väga aktiivselt olnud sellega seoses, eh, seotud võib-olla kümne-viieteist, eh, viieteist aasta pärast eh, võib-olla see asi muutub, kui äh, Nad suudavad ehitada Transkaspia torujuhtme, mitte see, mida meie mõtleme, et see, mis läheks lää-, äh, lääne suunas Kesk-Aasiast Euroopasse, pigem Transkaspia torujuhe, mis pumpab äh, Aserbaidžaani naftat Kesk-Aasiasse ja Hiinasse. et selgitada ära, milline on minu seisukoht konflikti tõenäolisuse suhtes. minu arvates oleks Aserbaidžaani jaoks väga riskantne minna täiemahulise konflikti peale. kuid taolise konflikti oht kasvab samm-sammult ning kolme kuni viie aasta pärast ma kardan küll, et on väga tõenäoline, et see asi toimub, see on noh, täiesti prognoosina aimatav. viimane, mis puudutab sõjaliste kulutuste proportsiooni Armeenia ja Aserbaidžaani vahel. oma presentatsiooni käigus ütlesin, et seda on mõõta väga raske. milline on sõjal-, milline, millised on sõjalised kulutused, sellepärast et eh, riigieelarves, kuna see seotakse eelarve erinevate ridadega, sellest hoolimata oleme kindlad, et Aserbaidžaan on paremas olukorras, et Aserbaidžaanil on olukord, kus nad saavad äh, tõesti palju raha kulutada sõjandusele, samal ajal kui Armeenia majandusolukord kaugel sellest, et olla hea, aitäh. Uh, härra esimees, oli küsimus selle kohta, kas on rohkem poliitilisi juhte, kes on mõõdukamad kui teised. ma tahaksingi siit sellega alustada poolteist aastat tagasi viisime läbi uuringu, uurides nelja kuni kuut poliitilist parteid Armeenias ja Aserbaidžaanis, küsides nendelt konkreetselt, milline on nende seisukoht Karabahhi küsimuses. sellel taustal näitab see, eh, esmapilgul näitab see uuring, et nii Armeenias kui Aserbaidžaanis on üldine konsensus selle suhtes, kuidas nemad näevad, et asjad võiks edasi areneda ja mõnes mõttes võiks seda ka oodata, sest kui ükskõik milline poliitika läheb, poliitik läheb liiga kaugele riiklikust joonest, siis tegemist oleks poliitilise enesetapuga. teisest küljest, kui te vaatate neid vastuseid, mis on erinevad inimesed andnud nendele küsimustele, mis me neile esitasime, siis te näete mõningaid huvitavaid nüansse. me peame neid nüansse arvesse võtma mitte selleks, et anda mingisuguseid vastuseid, vaid selleks, et äh, julgustada diskussiooni. see on diskussioon, mille nende riikide poliitikud peavad ise läbi viima, kuid me peame, saame toetada seda protsessi. me saame luua ruumi, kus see diskussioon toimuda saab ja minu meelest võib sellest välja tulla väga huvitavaid asju, kasulikke asju. me teame ühest küljest, et on inimesi, kes on veel karmima suhtumisega, kui valitsus seda on, aga on teisigi huvitavaid seisukohti, mida tuleks rohkem ära kuulata. ja see puudutab diskussiooni ka ühiskonna sees. üks, milles Euroopa Liit võib tõesti kasulik olla, on see, et nad toovad turvalise ruumi diskussiooniks nii riigisiseselt kui riikide vahel ja ka erinevate kogukondade vahel. ma arvan, et see, siin me peame tegutsema rohkem. ma hoi-, võib-olla esitaksin väikse hoiatuse, mitte sellepärast, et seda poleks varem tehtud. olen ise osalenud nendel kool-, äh, koosolekutel juba viisteist aastat, väga palju on juba ära tehtud, aga ma arvan, et probleemid, mis meil on varem siin üles kerkinud, probleemiks oli see, et lõhe selle vahel, mis toimus ühiskonna, kodanikuühiskonna vahel ja ametliku seisukoha vahel. aastaid ei arvestanud rahuprotsess seda, mis toimus tema ümber. just nimelt seda, mis puudutab Karabahhi ja diskussiooni üldisemalt. mul on tunne, et nad on hakanud nüüd minevikust õppima, aga seegi on üks valdkond, mis minu arvates äh, olek-, äh, minu arvates on üks valdkond, kus Euroopa võiks olla kasulik, teha asju, mis seda protsessi soodustaksid ja meil on tegelikult äh, asju, millega me saame neid mõjutada, meil on mõjutusvahendeid nendes riikides, sest ühiskonnad nendes riikides vaatavad Euroopa poole ja näevad siin kohta, kus nad mõistavad, et sealt nad saavad uusi ideid, nad saavad aru, et need on seda tüüpi ühiskonnad, mida nad tahaksid, tahaksid näha ka oma riikides, nii et meil on võimu. see ei ole käegakatsutav äh, võim selles mõttes, et, et meil on nii palju majandusinvesteeringuid, et me saame siin jõudu äh, või et meil on sõjalist jõudu. ei, tegemist on pehme jõuga ja siin, see on see koht, kus pehme jõud öö, äh, rolli mängima hakkab. olen nõus härra Landsbergisega, mõnikord see sõnavaram, mida me kasutame, ei ole täiuslik raha äh,, rahuprotsessis. jah. Ehm, pole küsimustki, et see Minski protsess ei ole päriselt Minskis, vaid, vaid lihtsalt see esimene koosolek toimus äh, seal. kontaktjoon on see, see joon, kus on kontakt kahe võitleva poole vahel. me peame jälgima oma sõnavara, kui me seda probleemi hakkame lahkama ja vaatame, kuidas seda asja tuleks ja saaks edasi arendada. osad ütlevad, et me peame demokraatia teemad pidevalt päevakorras hoidma, sest see aitab konflikti lahendada, olen sellega täiesti nõus. Need kaks asja ei ole omavahel äh, lahus, sest mis puudutab poliitilist küpsust äh, selles riigis vastavalt sellele, kuidas see areneb, siis minu arvates tekib siin ka arusaam, et nad peavad lähenema sellele küsimusele teistsugusest seisukohast, kui nad seda senini teinud on ja väga palju öö, seisukohti nüüd, härra esimees, mis puudutavad Venemaad. ma olen nõus nende seisukohtadega, mida siin on väljendatud. et Venemaa roll on väga ambivalentne, mis ühest küljest on ühe poole sõjaline liitlane, teisest küljest on ta osa öö, konflikti lahendamise protsessist, meie töö, Euroopa Liidu töö, Euroopa töö üldse, kõigis erinevates rollides on kaasata Venemaa ja uurida, kuidas me saaksime muud, viia olukorra selliseks, kus Venemaa on konstruktiivsem selle konkreetse teema suhtes. ning see, et meil oleks Kaukasuse stabiilsuspakt või Kaukasuse julgeolekulepe, mida tegelikult siin parlamendis kaks tuhat kümme arutati ja selle kohta on olemas ka parlamendi resolutsioon. ma arvan, et see on asi, mida me, millele me peame jätkuvalt keskenduma see ei ole asi, mis toimuks üleöö, aga see on asi, mis peab tegelikult mingil ajahetkel ära toimuma, enne kui me näeme, et see konflikt lõpliku lahenduse leiab, aitäh. suur aitäh, härra esimees. püüan vastata kolmele elemendile, mis on üldiselt, on sellised läbivad. üks puudutab õudusfilmi, nagu doktor Tannok seda kirjeldab. ma olen temaga nõus et selline on stsenaarium, mis võiks toimuda ja seda tuleks vältida. ta ei saa toimuda, sest äh, samal ajal, kui asjad jäävad nii, nagu nad on, siis see on jätkuva frustratsiooni tulemus ja see, et meil on siin sisekonfliktid ja siseprobleemid, loomulikult siis need asjad eskaleeruvad. aga see on asi, millest ei saa täiel määral poliitilised ja sõjalised juhid mõlemal pool aru. mind väga üllatab see, kuidas poliitiline eliit mõlemas riigis juhinduvad pildist, mis neil on ühtsest kahe tuhande neljanda aasta sõjast, kus on RPG-d ja muud. Nad pole arvestanud seda, et on vahepeal tehtud uusi relvi viimase kümne aasta jooksul ja mis ei jäta mitte mingisugust territoriaalset äh, varjupaika. tegelikult me räägime täielikust hävingust, mitte ainult ühest või teisest regioonist, vaid kogu Kaukaasia piirkonnast. üks punkt, millest ma tahaksin rääkida, on Venemaa roll, kuigi on tõsi, et Venemaa on äh, siin konfliktis nii äh, üks osapooltest kui ka vahekohtunikest ta saadab mõlemale poolele, müüb mõlemale poolele relvi, ainult need on erineva põlvkonna relvad ja samal ajal on ta selline suveräänne võim Nõukogude Liidu aegadest. Öelda, äh, minu meelest Venemaal ei ole tõsise intensiivsusega konfliktist huvitatud. tal on selles piirkonnas väga fundamentaalsed huvid äh, nii majanduslikult kui geopoliitiliselt ja suur konflikt seab need huvid äh, ohtu nii et nii palju, kui meie aru saame, siis Venemaa poolt saadetav sõnum on pigem sellise mõõdukuse sõnum. jah, meid võib panna äh, mõtlema natuke see, kas Venemaa äh, traditsiooniliselt äh, on huvitatud madala intensiivsusega konflikti säilitamisest selleks, et oleks Armeenia tal jätkuvalt äh, liitlane, et äh, hirmutada Aserbaidžaani ja säilitada Kaukaasia piirkonnas pinget eh, ja see mõjutaks ka Gruusiat, see on kõik täiesti võimalik. kui me räägime Vene, nõrgast Venemaast üheksakümnendatel ja see, et ta projekteerib siis väljaspool võimu selleks, et näidata omaenda võimsust. kui me räägime tugevamast Venemaast, kes on palju enesekindlam siis neil võib olla palju energilisem lähenemine oma huvide kaitsmisele. ja see võib anda pigem suuremat stabiilsust. Madridi lahendus ei ole tegelikult konflikti lahendus. see ei lahenda ära Mägi-Karabahhi olukorda, aga ta väldiks sõda. nii et see võib olla iseenesest Venemaa huvidest. ja lõppude lõpuks, mida meie saaksime teha Euroopa poole pealt kõigepealt? meie ei ole mingisugused imetegijad. me ei saa muuta inimesi õnnelikuks nende eest, vastasel korral ava-, avaldame oma tahtmist mõlemale poolele ja surume neile oma tahtmist peale. meil võib olla platvorm, me võime neid julgustada, aga meie ei saa rahu teha nende eest see on poliitiliste võimude äh, ülesanne. mind üllatas härra Liiseki konflikt. tegelikult tõepoolest mingit debatti ei ole, kõik on tuttavad Madridi põhimõtetega, aga keegi sellest ei räägi. see on tegelikult tabuks muutunud, mõlemas riigis peetakse kõnesid, ametnikud ja poolametniku, äh, pool, poolametlikud isikud muudkui räägivad samadest asjadest, aga ma arvan, et me peame silmas pidama meediat ka pikaajalises perspektiivis. rahuprotsessis on tõusud ja mõõnad, liikumist nii edasi kui tagasi, see on täiesti loomulik. me räägime siin progressioonist ja konsolideerumisest. mingisugusel ajahetkel tuleb rahu, nii nagu tuli ta ka Põhja-Iirimaal, kui, kus kaks elanikkonda, kaks juhtkonda teavitasid end teadvustasid endale, et mingisugust väljapääsu ei ole. Pole tegelikult kummalgi riigil muud väljapääsu kui kompromiss, mis on keeruline, mis on val-, äh, valus. sinnamaani me ei ole siin veel jõudnud. me peame julgustama seda ja soodustama nii palju kui võimalik. Eh merci beaucoup pour, euh, pour ce débat, merci pour suur tänu selle arutelu eest, suur tänu kõikidele ekspertidele tegemist on küsimusega, millega tegeleme kohe kindlasti ka veel tulevikus. see ei ole ju juhus, et ka meie täna seda Mägi-Karabahhi küsimust arutasime. siin toodi väga hästi välja ohud ja nüüd me teeme kaheminutilise pausi selleks, et jätkata kaitse- ja julgeoleku allkomisjoni koosolekuga, suur tänu! S'il vous plaît, je demanderai aux personnes qui doivent quitter la palun, palun, et need, kes ei soovi siin meie koosolekut kuulata, lahkuge saalist ja me saame siis jätkata oma allkomisjoni koosolekuga. Merci. Et donc, le sujet concerne euh, désormais les systèmes de... Läheme nüüd oma päevakorra juurde. Läheme nüüd satelliidisüsteemide juurde Galileo ja ECOS. me teame, et tegemist on väga kulukate programmidega ja sellepärast on ka terve rida küsimusi nende programmide rahastamise kohta. tööstuskomisjon on vastutav komisjon, härra Tiro on meie raportöör, kes koostab, härra Terho on meie raportöör, kes äh, koostab arvamuse. suur tänu ja ma räägin soome keeles, ütleb härra Terho. kõigepealt tahan tänada variraportööri ja kogu kogu töörühma, eriti nende muudatusettepanekute eest millest suurt osa olen valmis ka ise toetama. meil on selge, meil, äh, meil on selgelt olemas laiapõhiline äh, üksteise mõistmine, mis puudutab Galileo süsteemi turvalisuuspotentsiaali. meil on ka ühtsed ja reaalsed äh, alused äh, asjakohasele arutelule. tahaksin aga esile tõsta mõningaid muudatusettepanekuid, mida on võib-olla põhjust äh, täiendavalt arutada Need on väiksed äh, märkme, äh, märkused, mille suhtes tahaksin peamiselt ähm, teiepoolseid täpsustusi. muudatusettepanek seitseteist, siin tahaks, äh, tahetakse teksti lisada mutual ownership, ühine omaksvõtmine ja ma paluksin, et saadik Nikola, Nikolasku selgitas seda, samuti muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kus lisatakse regulate revenue regime suhtes. ja paluksin siingi täiendavaid kommentaare Ehm, MEP Kopan, tema muudatusettepanek number kakskümmend viis eh, ja eh, parlamendi liide, liige Kopan, muudatus kakskümmend viis, siia lõppu on lisatud märkus and will be communicated to the council and parliament in due time, esitatakse parlamendile ja nõukogule õigel ajal in due time. see on minu jaoks natukene ebamäärane, aga see ei ole ka selline saatuslik muudatusettepanek kakskümmend üheksa, minu kolleeg Soomest, tahab võtta välja sõnad and of union security and export control requirements. ja proua Krumberg, täpsustage palun selle mahavõtmise mõtet. samuti muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, äh, sisu võiks meie komisjonile täpsustada. komisjoni äh, esindus eh,, esindajad tähendab, tahan tänada muus, muudatusettepaneku kolmkümmend kaks, kolmkümmend kaheksa punkt kolme suhtes, kas need muudatusettepanekud määravad komisjoni, nõukogu ja Euroopa eh, majanduspiirkonna suhteid Galileo süsteemi. Need eh, muudatusettepanekud on täpsed, konstruktiivsed ja kui me need paar asja oleme läbi aru, arutanud, siis usun, et saame edukalt eh, edasi liikuda selle arvamuse eh, viimistlemisel ja kompromissi saavutamisel. on oluline saada võimalikult täpne ja tihe tekst, sest see on väga-väga oluline osa heast seadusandlusest. aitäh ja kuulan hea meelega ära teie kommentaarid. Bien, alors je vais donner la parole au... Suur tänu ja nüüd anname muudatusettepanekute tegijatele ja variraportööridele sõna. kas teie, proua Nikolai, sooviksite sõna võtta? jah, suur tänu. me räägime siin praegu juriidilisest raamistikust kogu sellele projektile me ei ole minu arvates seda alust põhiliselt läbi arutanud ja siin räägitakse mitmepoolsest omandusest ja see tähendab seda, et kõik liikmesriigid saaksid neid süsteeme kasutada, vähemalt mina saan sellest niimoodi aru. aga ma kujutan ette, millised arutelud sellest äh, alguse saavad. härra Kaaler, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu ka arvamuse koostajale, ma arvan, et see läheb õiges suunas. siin toetab ta meie satelliitnavigatsioonisüsteemide kasutamist ka välis- ja julgeolekuoperatsioonidel ja ka selleks, et kaitsta Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsehuvisid ja siin on kaasatud ka meie strateegiline sõltumatus mis puudutab äh, ülejäänud muudatusettepanekuid, iseenda omi ma ei hakka siin kaitsma, aga mina toetan kõiki neid muudatusettepanekuid, kus räägitakse nende süsteemide nii tsiviilsest kui ka sõjalisest äh, potentsiaalist ja mis puudutab Euroopa Liidu poliitikat, siis ma arvan, et ka ühise välis- ja julgeolekupoliitika operatsioonidele peaksime meie keskenduma, mitte siin rääkima üldiselt kaitsest ja julgeolekust. sellepärast, et Lissaboni lepinguga on äh, siin praegu liikmesriigid ainult operatsioonide osas kokkuleppele jõudnud ja kaitseküsimused on lahtiseks jäetud. nii et ma arvan, et muudatusettepanekute puhul me peaksime ka keskenduma operatsioonidele, mitte aga kaitseküsimustele üleüldiselt. nüüd roheliste muudatusettepanekud kakskümmend kaheksa ja kolmkümmend kaheksa ma ei taha siin küsida mitte rohelistelt, vaid pigem välisteenistuselt ja komisjonilt äh, või ka nõukogult, et äh, kas see üleüldse on teostatav? tahaksin teada, milline on teie hinnang ja siis sõltub ka, mil-, sellest vastusest sõltub ka see, kuidas mina nendesse äh, muudatusettepanekutesse suhtun. suur tänu, proua Kopa, palun! suur tänu, härra esimees! mina tegin kümme muudatusettepanekut komisjoni ettepanekule selleks, et äh, sellesse teksti ka diskreetselt äh, meie komisjoni jaoks tähtsaid küsimusi sisse viia. selleks et olla mitte ründav ja arvestada nende dokumentide stiili, aga tegelikult selleks, et tööstuskomisjon meie ettepanekutega arvestaks. mina leian, et võib-olla teises punktis ei peaks juba rääkima Galileo süsteemi äh, topeltkasutusvõimalust äh, ja seda, et liikmesriigid võivad seda kasutada nii julgeoleku kui ka äh, riigi kaitse-eesmärkide, minu arvates on see väga agressiivne, kui me seda ütleme kohe teksti alguses, väga mõistlik oleks siin lihtsalt tuua väli Galileo tähtsus ähm, äh, strateegilistes küsimuses Euroopa Liidu jaoks ja see sõltumatuse idee mulle ka ei meeldi. me elame sõltumatus maailmas, vähemalt suuremas osas ja rahvusvaheline koostöö on ainus võimalus äh, nii äh, satelliitsüsteemide mõistlikuks kasutamiseks kui ka selleks, et vältida ohtusid, mis tulenevad kosmosest. Äh, sellest ka minu muudatusettepanekud kolmteist ja neliteist. nüüd see rahvusvaheline käitumisjuhis kosmosepoliitikas, mida Lady Ashton eelmisel nädalal esitles kui raportöör on nõus, siis äkki me suulise muudatusettepanekuga viiksime selle sisse või üritame selle kaasata kompromissettepanekutesse. võib-olla on seda võimalik teha muudatusettepaneku nelikümmend üks või nelikümmend kolm kaudu, mis on esitanud proua Kronenberg. proua Nikolai muudatusettepanek seitseteist, samamoodi nagu ka mina, räägime seda, sellest, et on vaja selle süsteemi turvalisust suurendada. siin muudatusettepanekus kaheksateist räägitakse nii liikmesriikide kui ka liidu tasandil pädevusest. ja siin räägitud ka krüpteeritud äh, signaalidest ja kriitilise äh, taristu kaitsmisest. Galileo on tõesti äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika mõttes väga tähtis ja sellepärast tuleb meil sellele ka suurt tähelepanu pöörata, seda ma teen ka oma muudatusettepaneku kakskümmend kolm kaudu siin räägitakse nüüd selle süsteemi nii tsiviilsest kui ka sõjaväelisest kasutamisest. ma leian, et me peaksime täpsemalt vaatama kahte küsimust, esiteks äh, valitsuste kaasamist programmide tulevases kasutamises, selleks et meil oleks tõesti ka tsiviilne kontroll selle programmi üle Euroopa Liidu tasandil ja teiseks tuleb toonitada ka tõhusat ekspordikontrolli ma saan aru, et me oleme tegelikult proua Kronenburgi selles osas õig-, ühel meelel ja ka mina leian, et me peaksime kahe tuhande neljanda viis, viis, neli tegevuse üle vaatama ja et me peaksime siin olema kooskõlas Lissaboni lepinguga, kuid ma pole päris kindel, kas me peaksime minema nii kaugele ja kasutama seda määrust selleks, et nõukogule äh, reegleid ette kirjutada ja ma tahaksin proua Kronenburgilt küsida, et kas ta võiks selgitada, mida ta mõtles oma muudatusettepanekuga kolmkümmend kaheksa. ma kardan, et tegemist on nõukogu otsusega ja võib-olla meil on võimalik äh, kuidagi teistmoodi oma prioriteedid välja tuua. me võime näiteks kõrgele esindajale kirja kirjutada või me võiksime korraldada kuulamise lõpetuseks ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel, et meil on vaja Euroopa Liidu rolli suurendada ja mul on väga hea meel, et ka teiste kolleegide muudatusettepanekud tagavad selle, et parlamendil jääb, parlamendile jääb ülevaade nende programmide toimimisest. suur tänu, proua Kronenburg, palun! On... suur tänu, härra esimees, kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kus me oleme teinud ettepaneku, et me siin teeme selle kustutuse mitte sellepärast, et me arvaks, et see ei ole tähtis, vaid meie arvates see on praegu kuidagi vales kohas, vaid ja me tahaksime, et räägitakse siin relvaekspordi käitumisjuhisest ja tsiviil- ja sõjaväelise kasutuse eesmärkidest ja just suhetes kolmandate riikidega ma arvan, et see peaks jääma eraldi muudatusettepanekuks, nii nagu meie oleme teinud ettepaneku väga huvitav oli kuulata kommentaare muudatusettepaneku kolmkümmend kaheksa kohta, kus me oleme teinud ettepaneku, et me vaataksime üle selle määruse selleks, et ta vastaks Lissaboni lepingule, see ei olnud nüüd meie eesmärk, et me siin hakkaksime nõukogule otsuseid ette kirjutama, vaid me sooviksime hoolitseda, et eriolukordades oleks mingi menetlus, mille kaudu oleks võimalik ähm, selliseid olukordi lahendada. ja me tõesti peame leidma mingi ähm, viisi oma prioriteetide tõstatamiseks. minu arvates on väga tähtis, et me vaataksime ka seda kosmoseküsimust, äh, mis tõstatub selles kontekstis ja ma arvan, et äh, liikmesriigid peaksid tõesti kosmosepoliitika käitumisjuhisest kinni pidama, aga peaksid ka vaatama äh, võimalusi või leidma võimalusi kuuekümne seitsmenda aasta kosmosepoliitika lepingu ülevaatamiseks, siin räägitakse kõikide nende satelliitide turvalisust ja nii edasi, ma arvan, et me peaksime sellele rohkem keskenduma samamoodi nagu ka läbipaistvuse küsimustele. Bien, euh, côté commission, est-ce que quelqu'un... Kas komisjoni nimel soovib keegi sõna võtta? Merci, monsieur le président. Alors... Suur tänu, härra esimees. Kõigepealt üldine märkus, mis puudutab kõiki neid muudatusettepanekuid. On väga tähtis et need märkused määrusesse sisse viiaks, aga me ei peaks siis sellele väga palju tähelepanu pöörama, sellepärast et äh, satelliitnavigatsioonisüsteemidele juurdepääsu tingimused on juba paika pandud, nii et ma arvan, et siin ei oleks vaja seda kõike korrata. kõikides muudatusettepanekutes räägitakse ka teistest äh, programmidest ja nende lõpetamisest, näiteks muudatusettepanekus kolmkümmend üks räägitakse kosmoseprogrammist ja teistes muudatusettepanekutes räägitakse käitumisjuhisest. ma ei usu, et määrus peaks ka viimati nimetatud dokumentidega arvestama. muudatusettepanekut kolmkümmend kaks mainiti siin. meil on jäänud mulje, et äh, siin tahetakse komisjoni ja välisteenistuse rolli üle vaadata. sest siin peaks siiski komisjon tegutsema välisteenistuse toetusel, mitte vastupidi. ja mis puudutab äh, ülejäänud muudatusettepanekuid, siis peaks äkki neid kommenteerima kolleeg välisteenistusest. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, mis räägib ühistest äh, programmidest, ma ei usu, et oleks mõistlik Äh, kogu see tekst määrusest välja võtta, sest me ei tohiks ära unustada ka seda, et proua Ashton vastutab selle küsimuse eest ja ta on ka huvitatud nende ühiste programmide kaasajastamisest. veel paar märkust, mis on pigem tehnilised, aga mit-, sellepärast mitte vähem tähtsad, muudatusettepanek kaheksateist 18 kus räägitakse süst, äh, signaali mõjutamisest, äh, äh, signaal on korralikult kaitstud ja meil oleks väga hea meel, kui seda siin ei mainitaks, vaid räägitaks lihtsalt segamisest ja siis liikmesriigid soovivad jääda vastutama selle küsimuse eest, äh, sellepärast ei saa komisjon ja nõukogu teha otsuseid, vaid liikmesriigid ise on need, mis peavad kriisidega hakkama saama. nii palju muudatusettepanekute kohta, suur tänu ja nüüd välisteenistuse esindaja, palun. okei okay. um,. Thank you, I would just like to, to focus on amendments. aitäh äh, keskenduksin muudatusettepanekutele kakskümmend kaheksa ja kolmkümmend kaheksa. komisjon ja välisteenistus on juba olnud omavahel ühenduses päris pikka aega, sest loomulikult on selge, et on tarvis eh, praegust olukorda ajakohastada mitmetel põhjustel, mida siin juba mainiti. ma võin öelda, et on toimunud kirjavahetus asepresident Tajani ja kõrge esindaja vahel et äh, peaks toimuma ühistegevuse läbivaatamine, arutelud on juba toimunud välisteenistuse ja komisjoni vahel ning äh, loodame esimeste tulemusteni jõuda üsna lähitulevikus, aitäh. Bien, madame. suur tänu, proua Kronberg, kas soovisite uuesti sõna? jah, komment kommentaariks muudatusettepanekule kolmkümmend kaks, eh, teil on õigus, eh, komisjon tõesti peab läbirääkimisi eh, lepingute üle ja teda abistab välisteenistus. ma arvan, et oli lihtsalt oluline rõhutada välispoliitilist aspekti nende küsimustega seoses. suur aitäh, kas on veel keegi? äkki, kes soovib sõna? härra Terho, soovite uuesti lõpetuseks sõna? aitäh. ma leian, et äh, oleme jõudnud äh, väga äh, headele ühistele alustele ja leiame lahenduse nendele küsimustele peamine küsimus on, kui tugevalt me tahame äh, rõhutada kahese kasutamise aspekti ja jätkame arutelusid ja teeme kompromisse, kui tarvis, aga kõik need kommentaarid olid väga heaks lähtepunktiks, suur tänu! aitäh kõikidele, äh, hääletamine toimub Strasbourgis viiendal juulil ja ITRE hääletab kuuendal septembril ja täiskogul oktoobris arutame seda. Äh, otsime nüüd härra Kirillovit, kes äh, oli koostaja üldse Euroopa taevast käsitlevate õigusaktide rakendamise teemal. seda hääletame homme üheksa kolmkümmend hommikul siinsamas saalis ja tarvis on kvoorumit, et me saaksime hääletada, nii et äh, ma palun kõikidel osaleda ja paari minuti pärast peaks äh, meie juurde ka härra Kirillov jõudma Bien, Monsieur Kirillov, notre euh, rapporteur pour l'avis sur la mise en œuvre. meie raportöör härra Kirillov saab nüüd sõna. aitäh ja vabandust, et äh, ma olin äh, eemal ähm, Aserbaidžaani delegatsioonis pidin olema aga nüüd siis selle teema juurde tahaksin tänada hea koostöö eest kõiki konkreetsemalt eh, neid kolleege, kes on teinud mõned väga head muudatusettepanekud. vaid kaksteist muudatusettepanekut tuli ja ma arvan, et see näitab, et eh, meil on üsna suur konsensus ja meie allkomisjon mõistab äh, selle projekti äh, tähtsust ja probleemide vältimist, et ei tekiks edasisi viivitusi. Euroopa õhuruumi paindlik kasutamine on võimalik üksnes juhul, kui on sujuv äh, sõjaline ja tsiviilkoostöö ja on tagatud koostalitlusvõime. Euroopa Kaitseagentuur ja Euroopa komisjon peaksid aitama liikmesriikidel saavutada neid prioriteete parimal võimalikul moel. meie peame toetama nende jõupingutusi ja parlamendi, parlamenti peaks samuti regulaarselt informeerima, kuidas projekt kulgeb. see on ka meie allkomisjoni roll ja loomulikult ka ahveti roll. väljakutseks on pärast arvamuse vastuvõtmist see, et äh, proua Foster võtaks oma raportisse nii palju meie soovitusi kui võimalik. seepärast tahaksin paluda kolleege, et te arutaksite seda oma fraktsioonides ja peaksite tagada, et arvamus saab suure toetuse osaliseks ja mõistetakse, et äh, kui sõjaväe probleemidega ei tegeleta õigeaegselt, siis projekt takerdub loomulikult tahaksin tänada ka äh, sekretäriaati pakutud abi eest ja ka Euroopa Komisjoni, Euroopa Kaitseagentuuri ja Eurokontrolli. me ei tohiks unustada, eks äh, olulisemaid äh, õhuruumi kasutajaid Euroopas on sõjavägi väga erinevate lennukitega ja samas ei ole neid kaasatud täielikult äh, arutelude kõikidesse faasidesse ja just seepärast on projekt väga aeglaselt edasi liikunud. ja see näitab, kui oluline on meiepoolne panus, sest äh, see aitab kaasa äh, nende aspektide kiirele lahendamisele ja õhuruumi sujuvale kasutamisele nii kiiresti kui võimalik aitäh, härra Kaaler, palun. aitäh, härra Kirillov, ma ei näe siin suuremaid äh, probleeme, aga minu küsimus on seoses muudatusettepanekuga kaheksa. miks te tahate välja jätta viite oodatavatele globaalsetele ja sõjalistele kulutustele ja kas teil on ka infot, et kas Euroopa õhujõud on valmis kandma omapoolseid kulusid seoses selle integratsiooniga? et siin on viide kuludele ja minu arvates see viide peaks sisse jääma. Yes. Well, uh, as far as the cost is concerned. jah, mis puudutab uh, seda ettepanekut, siis äh, tsiviillenõutööstus on muidugi väga huvitatud sellest ja sellest, et mida iganes nad investeeriksid, äh, tasuks ära. sõjaväe äh, puhul on asi natukene keerulisem ja seepärast on tarvis põhjalikku analüüsi reaalpanusest. praegused arvud ei ole väga täpsed ma saan aru, et me peaksime töötama selles suunas, et äh, riigid, kellel on raskusi, eriti need Euroopa Liidu liikmed, kellel on sõjalennukeid, mida toodetakse väljaspool Euroopa Liitu, me peaksime lihtsalt nõudma, et nad aitaksid äh, sellega, sest äh, vastasel juhul mõned riigid lihtsalt hakkavad venitama. aitäh. sa, annan sõna Euroopa Kaitseagentuuri juhile. suur tänu selle kutse eest ja võimaluse eest omalt poolt selgitada meie rolli äh, Cesar programmi rakendamisel. tahaksin alustuseks äh, rõhutada Euroopa Kaitseagentuuri rolli liikmesriikides ja äh, kommenteerida mõne sõnaga ka tuleviku arenguid. kõigepealt siis rollist. meie toetame liikmesriike Cesar programmi rakendamistasandil. meie tegevuse eesmärk on aidata vähendada Euroopa õhujõudude finants- ja operatiivmõjusid ja aitab kaasa Cesari programmi paremale toimimisele. selle ülesande täitmisel on kolm peamist aspekti. esiteks äh, luua teadlikkus selle probleemi suurusest kõikidel otsuste tegemise tasanditel, ministritel hulgas, kaitsejõudude juhtide hulgas, relvastustööstuse hulgas ja, ja teiste otsustajate hulgas. ja teiseks on ühtlustada seisukohti äh, kaitseringkondades, määratleda operatiivriskid ja rahanduslikud äh, tagajärjed seoses programmidega ning muidugi teha selgeks ka, millised äh, võimalused avanevad nende programmide tulemusel. ja kolmandaks, täpselt samavõrd oluline on tagada, et äh, kaitseringkondade kogemuse saaks panustada Euroopa Liidu hüvanguks juba rakendamise faasis. kõikide nende missioonide puhul me pöörame erilist tähelepanu kattumise vältimiseks. me püüame omalt poolt julgustada äh, vastastikust täiendamist ja kõige paremini ära kasutada kõikide osalejate kogemusi Kaitseagentuur, Eurokontroll ja teised. paar sõna ka nende operatsioonide kohta meie riikides. tänu konkreetsetele tegevustele on kaitseringkonnad üha paremini informeeritud ja nõus selle programmiga eriti lennujõududega seotud ringkonnad arvestavad üha rohkem äh, Cäsari äh, võimaluste ja tagajärgedega kaitsevõimekuse arendamisel. veel üks positiivne asi on, et ähm, panuse saab anda juba rakendamise käikulaskmise tasandil ja mis puudutab äh, tulevasi tegevusi, siis äh, sõjaväe pool peab olema korralikult kaasatud käikulaskmise faasi. praegu me arutame äh, täpsemalt milline roll peaks olema selles sõjaväe, sellel rakenduskoordinaatoril? ja soovin kasutada komisjoni poolt kättesaadavat, kättesaadavaks tehtavat raha parimal võimalikul moel ning viimaks toetame tegevusi selleks, et tuvastada operatiiv- ja finantsriskid, eh, mis kaasnevad Cesari programmiga, eh, eeskätt just Euroopa kaitsetegevuse seisukohast. aitäh, eh, komisjoni esindaja, kas te soovite sõna? ei, proua Kormis, palun. Euh, je suur aitäh! ma arvan, et äh, tegemist on olulise aruteluga. ning on hea, et äh, parlament äh, suudab omalt poolt anda tõuke selle süsteemi kiiremale rakendamisele Euroopas. ma arvan, et Euroopa Kaitseagentuuril on väga oluline roll täita. kogu selles süsteemis ning äh, tarvis on analüüsida mitte ainult hetkeolukorda, vaid äh, ka võimalikku tulevikku. lennujulgeoleku riskid Euroopa õhuruumis, nii et äh, on täiesti õigustatud, et komisjon toetab seda programmi. tahaksin äh, kasutada kindral kohalolek kokku võimalust ja küsida võimalike tagajärgede või järelmite kohta. parlamendi kahe tuhande seitsmenda aasta järeldustes, kui me äh, uurisime nii-öelda CIA äh, lende, siis äh, me leidsime, et Euroopa lennuruumis on äh, julgeoleku järelevalve seisukohast äh, suur nõrkus ja tsiviillendude jälgimise koha pealt mitte regulaarlendude puhul. see tähendab, et äh, Euroopa lennuruumi võis toimuda igasuguseid lende ilma mingi monitooringuta. näiteks et osa lende läks Leedusse. Leedu tollal ei ole küll Euroopa Liidu liige ja ei pidanud parlamendi soovitusi järgima, aga kui me vestlesime tsiviillennunduse esindajatega seal, siis me kuulsime, et äh, neid samu asju, mida siis ei eksisteerinud veel tsiviillenduse jälgimises, endiselt ei ole Leedus. ja on äärmiselt ohtlik taoline olukord. nüüd me räägime PNR-ist ja oleme kehtestanud selle regulaarliinide puhul, aga mitte regulaarlendude puhul on asi täiesti segane keegi ei kontrolli, mida nendel lendudel veetakse või keda, eh, ei mingit reisijate nimekirja, nii et eh, siin on turvalisuse probleem, mis vajab hindamist. loomulikult, kui eh, transportida inimesi selleks, et neid kuhugi piinamisele viia või neid kuhugi smugeldada, siis see on problemaatiline olukord ja see kõik nõuab äh, turvariskide hindamist. meetmed tsiviillennutranspordi reguleerimiseks on seetõttu vajalikud. ma arvan, et iga liikmesriik ei saa sellega üksinda tegeleda, vaid seda tuleb teha Euroopa tasandil ja see lähenemine on väga kasulik. siis mul on veel üks küsimus uute tehnoloogiate puhul, näiteks droonid, mida liitlased kasutavad äh, vaenlaste tapmiseks, sellel on juriidilised ja poliitilised tagajärjed ja ühel või teisel hetkel tuleb see asi meile tagasi. hiljuti dialoogis Ameerika kongressi kolleegidega, esitasin neile küsimuse ja nad põhimõtteliselt vastasid, et eh, eripädevuse puhul on kõik võimalik. ka mina ütlesin siis, et see tuleb rikošetina ühel hetkel teile tagasi Mm, võib-olla ühel hetkel äh, on droonid, mis saadetakse Ameerika saatkonna kohale või kuhugi Euroopasse, samasuguseid asju tegema, mida praegu nemad teevad. kas äh, nende küsimustega kavatsed samuti tegeleda osana oma äh, julgeolekuanalüüsist, millega teie agentuur tegeleb? <clears throat> Dziękuję bardzo. Bardzo krótko, bo wiele wątków już zostało poruszonych. härra Liisek, jah, teen hästi lühidalt, sest äh, siin on juba päris paljusid küsimusi tõstatatud. nii et ma ütleksin lihtsalt, mida mina härra Kirollovi arvamusest arvan. me töötasime väga tihedalt koos, me elame ka Brüsselis samas kvartalis, me tuleme tihti sama autoga äh, Äh, tööle, nii et me oleme seda küsimust tõesti juba väga palju arutanud. ma arvan ja loodan, et äh, transpordikomisjon arvestab meie märkustega, sest on väga hea, et meil oli võimalik äh, fraktsioonide üleselt nii palju kompromisse välja töötada. meil oli võimalik väga paljud erinevad vaated siia arvamusse kaasata, me ütlesime, ühelt poolt see on arvamuse punktis number kaks ka kirjas, et et me siin peaksime ka tuletõrjele, politseiüksustele, tollile ähm, need süsteemid avama. nii et me ei räägi siin mitte ainult sõjalisest kasutamisest ja on väga tähtis, et on tagatud korralik koostöö siin küsiti, et see, mis on punktis äh, viis kirjas koostöö NATO-ga, et kuidas see toimib ja kas julgeolek on kasu-, tagatud. me oleme nõus tunnistama, et koostöö ei ole piisav ja seda koostööd tuleb suurendada. Äh, küsimus ongi nüüd selles, et äh, kuidas seda teha ja selleks tuleb kõigepealt defineerida probleemid, mis meil on koostöös NATO-ga, suur tänu! suur tänu, kindral, kas te soovite vastata? või võib-olla on teil veel mõningaid märkusi nende küsimuste kohta, mis siin esitati. igal juhul suur tänu teie vastuste eest. jah, tõesti härra esimees, selleks, et vastata, pean ma tulema tagasi Euroopa Kaitseagentuuri mandaadi juurde, mille me saime kaitseministritelt. see mandaat on piiratud. meie ülesanne, nagu ma juba ütlesin, on liikmesriikide kaasamine Ehm, selleks, et toetada neid reegleid, mis on tsiviilkasutuse jaoks juba välja töötatud. ja meie ülesandeks on nüüd tagada, et äh, sõjaline kasutus äh, järgiks samu reegleid ja seega peab sõjavägi olema ka võimeline neid reegleid kasutama. ja see kõik peaks toimuma võimalikult kiiresti. see tähendab antud juhul seda, et et äh, kasu lõikavad äh, need sõjaväed, mis kasutavad õhuruumi, mis on ette nähtud tsiviilkasutuseks. nüüd need mehitamata lennukid ka siin on meie ülesandeks äh, tehnoloogilise tausta tagamine. see tähendab seda, et me peame tagama selle, et äh, tsiviillennundusele äh, paika pandud reeglid kohalduksid ka mehitamata lennukitele, juhul kui seda kasutatakse ärilistel eesmärkidel Ähm, see on see ülesanne, mida meie peame tagama. nii palju võin sellele küsimusele vastata. nagu öeldud, me peame jääma oma selle väga piiratud mandaadi juurde, mille meil minister andsid. komisjon, kas te soovite midagi kommenteerida? Eh, grazie, non so se posso continuare in italiano, se la cosa... suur tänu, ma ei tea, kas ma võin jätkata itaalia keeles, see oleks minu jaoks palju lihtsam. suur tänu suur tänu ka äh, peadirektorile, et ta siin juba terve rea küsimusi on äh, ära selgitanud, neid samu küsimusi, mida ka mina tahtsin kommenteerida. kõigepealt räägiti julgeoleku küsimust ja ka minu eelmises kõnes siin parlamendi ees selles küsimuses ütlesin ma, et meil tuleb teha vahet äh, julgeolekul, julgeolekul ja turvalisusel. Need on kaks erinevat asja. ja siis ja mõlema eest vastutavad ka erinevad institutsioonid. ühine õhuruum tegeleb julgeolekuga, tsiviillendude julgeolekuga ja turvalisusega. aga no otse loomulikult kasutavad ka sõjalennukid sama õhuruumi, nii et tõesti peab olema kindel, et, et äh, tsiviillennukite julgeolek on tagatud. ühtne õhuruum. selle läbilaskevõimet on suurendatud selleks, et rohkem lennukeid võiks õhuruumis liigelda, see on tähtis ka kriisi ajal ja samal ajal tuleb meil rääkida ka üleüldisest äh, turvalisuse tasemest ning ka keskkonnamõjudest, mida toob endaga kaasa lennuliiklus. ja peale selle tuleb tagada ka võimalikult tõhus süsteemide kasutamine. Lissaboni lepingus on väl-, on selge julgeoleku küsimused delegeeritakse NATO-le ja tulen nüüd selle viimase küsimuse juurde, mis esitati koostöö kohta NATO-ga. ma ei saa siin praegu teha otse loomulikult poliitilisi avaldusi. see koostöö tehnilisel tasandil peaks mõjutama sõjaliste jõudude koostööd, nende jõudude koostööd, mis teevad koostööd NATO-ga ja me teame, et NATO liikmete hulgas on väga palju Euroopa Liidu liikmesriike. seepärast tulebki meil tänada Euroopa Kaitseagentuuri, et ta on aidanud meil alustada dialoogi just ähm, just tehnilisel tasandil seadmete äh, koostöö kohta, koos toimimise kohta nüüd veel lõpetuseks, komisjon on just sellel nädalal ähm, käima lükkamas algatust, mille kaudu oleks võimalik Euroopa tasandil seda kõike koordineerida. koordineerida neid süsteeme, mida õhuruumis kasutatakse tsiviileesmärkidel. on väga palju erinevaid kasutusvõimalusi, mis on kõik väga huvitavad ja mis äh, toovad kasu väga paljudele sektoritele Euroopa Liidus. suur tänu! suur tänu, härra Kirillov. härra esimees, ka mina olen nõus selle eh, seisukohaga, minu eh, hea kolleeg härra Liisek välja ütles. olin tegelikult algsete konsultatsioonide puhul täiesti rahul sellega, et Euroopa Kaitseagentuur mängib kasulikku rolli selles koordineerimisprotsessis ning ekspertide tasandil koostöö NATO ekspertidega oli kasulik, konstruktiivne, tulemuslik ja me peame olema selle üle väga õnnelikud, nagu te teate, asjad võivad minna poliitiliseks ja siis tuleb ka probleeme. mis aga puudutab seda, kuidas kasutatakse meie arvamust transpordikomisjonis, siis ütleksin mina, et meil oli hea koostöö proua Fosteriga, variraportööriga ning algselt tõstatas ta teatud äh, vastulauseid sellele suurele tekstile, mille meie välja pakume ja meil õnnestus seda teksti lühendada, püüdsin selgitada, kui oluline on see, et me tegeleksime siin sõjaväe äh, rolliga. ma väga loodan, et paljud meie ettepanekud võetakse vastu nii et oleks kena, kui meil õnnestus pöörduda ka oma kolleegide poole komisjonis ning selgitada oma seisukohti ning saada nendepoolne toetus. see väga oluline osa sellest arvamusest, vähemalt kõige olulisemad osad sellest on arvesse võetud, aitäh. Bien, est-ce que d'autres collègues souhaitent euh, intervenir Antonia um,. okei okay,, siis jätame selle siia paika ja pool üheksa toimub siis selle arvamuse üle hääletamine. pool kümme, tõlge vabandab. ja mõte on siis selles, et asi peaks peale seda minema transpordikomisjoni üheksandal juulil. suur aitäh teile selle komisjoni koosoleku eest Eh, täna pärastlõunal, aga palun, et koordinaatorid jääksid siia. teeme juhan-, juhatuse koosoleku, mis toimub in camera.